Uh, kolleegid, palun istuge oma kohtadele, me alustame hääletusega. Uh, kolleegid, palun istuge oma kohtadele, et me saaksime alustada hääletust. me peame tõesti eh, tegema väga kiiresti, et me oleksime valmis nõukogu otsuseks kahekümne kuuendal juulil ma ei tea, miks mõned kolleegid äh, kohtadele ei istu, sest me tahaksime kiiresti alustada. Have your... Teil on vaja ka elektroonilisi hääletuskaarte, sellepärast et äh, on palutud, et kõik hääletused oleksid elektroonilised. ma enam valjemini rääkima ei hakka, ütleb härra esimees, teie peate vaiksema häälega rääkima niisiis alustame hääletust äh, selle olulise raporti üle, mis puudutab pagulaste ümberpaigutamist ja meil on väga range ajakava, et me oleksime nõukogu äh, otsuseks valmis. härra Keller, kas te soovite sõna võtta, enne kui hääletama alust-, asume? vabandust, proua Keller, jah, aitäh. proua Keller, meil on protseduuriline küsimus äh, kanal kahel ei ole inglise keelt, öeldakse. ma ei tea, kas seal kõlab tšehhi või slovaki keel, ütleb kõneleja. meil oli ka eile probleem, nüüd on asi korras. see juhtus ka eile, kanalid läksid segi. kui jälle juhtub, siis andke mulle märku, ütleb esimees. niisiis, Ka, palun aitäh, tahaksin veel kord tänada variraportööre suurepärase koostöö eest, mis meil viimasel ajal on olnud. minu arvates on väga oluline, et me parlamendina saame nüüd näidata, et meil õnnestub eh, saavutada enamus, et me saame anda otsese vastuse, saame välja töötada otsese meetme mis ähm, on ainult äh, üks piisake nendest meetmetest, mis rändevallas tuleb vastu võtta, nii et, et me oleme nõukogus tõesti ees Euroopa koostöö vallas, aitäh! aitäh, kolleegid! kolleegid, veel üks äh, oluline lisandus, mis ei ole teie hääletusnimes, lõpus hääletame õigusloome resolutsiooni üle ja see on siis täiendav hääletus äh, hääletuse lõpus. ja nagu ma ütlesin, siis kõige viimasena hääletame seda. niisiis, kolleegid, kõik hääletused on täna elektroonilised, nii et, et äh, alustame nüüd hääletust, kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. hääletus on lõppenud ja see ettepanek on vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus on alanud me teeme hetkeks väikese pausi, näib, et meil on terve rida probleeme. proua Ferrara kõigepealt, milles on probleem? aa, teie hääletusmasin ei tööta, aga nüüd töötab äh, äh, roel, teiega on kõik korras, jah? kas kõik hääletusmasinad toimivad? kõik on korras? kas kõik on rahul? Te ei ole rahul. elu on äh, hea, suvi tuleb, kõik on ju tore. nüüd kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kompromiss kuus ja kompromiss viis võeti vastu. kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud artikkel üks, muudatus sada üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatus sada kolmteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada viisteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada seitseteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kaheksateist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada üheksateist hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kolm. kolleegid, muudatus sada kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, sada kolmkümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend sõnastusega välja arvatud ilma kasutavate sunni- ja kinnipidamismeetmeid hääletus on alanud ja nimeline hääletus. Sorry, one second, the vote is... üks hetk, hääletus on alanud nüüd. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Amendment twenty, amendment twenty, the vote is... hääletus, äh, muudatus kakskümmend, hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada nelikümmend kaks, hääletus on alanud. kolleegid sada nelikümmend üks, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada nelikümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend üks hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada nelikümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada nelikümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud sada viiskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm ja sada viiskümmend neli, need on identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis ja sada viiskümmend kuus, need on kooskõlalised esimees vabandab, me peame hääletama hoopis sada viitkümmend kaheksat, sest et eelmine muudatus langeb ära. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud nüüd sada viiskümmend viis, mis sobib kokku muudatusega sada viiskümmend kuus, hääletus on alanud. sada viiskümmend viis. koos lisandusega ei, esimees ütleb, et me hääletame ainult sada viitkümmend viit. hääletus on endiselt avatud, kas kõik on hääletanud, muudatus sada viiskümmend viis ja hääletus käib. kas kõik on hääletanud? hästi, nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd sada viiskümmend seitse, see langeb ära Where do we go now? 156. You're correct, sorry. We go to 156. ei, me hääletame nüüd hoopis sada viitkümmend kuut, hääletus on alanud. The vote is hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd sada viiskümmend üheksa hääletus on alanud wrong again, one five seven. jah, õigus, me peame hääletama ka sada viitkümmend seitset, hääletus on alanud, sada viiskümmend seitse. The vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd sada viiskümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kuuskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. sada kuuskümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nüüd äh, hääletame volitusi ja põhjenduspunkte, muudatus kakskümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, muudatus üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kaks, hääletus on avanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kaheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatus nelikümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, nelikümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud, nelikümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, viiskümmend kolm, hääletus on alanud, vabandust, nelikümmend kolm, ütleb esimees. nelikümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. jah, see oli tagasi lükatud nüüd nelikümmend seitse. hääletus on lõppenud, vastu võetud viiskümmend kolm, hääletus on alanud. viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud viiskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud kuuskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, muudatus neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see oli tagasi lükatud ja nüüd muudatus seitsekümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend neli hääletus on alanud seitsekümmend neli. hääletus on lõppenud, vastu võetud. seitsekümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. muudatus kaheksakümmend ja seitsekümmend üheksa võeti vastu, nüüd muudatus kaheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kaheksakümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kaheksakümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd äh, muudatus sada. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaksteist hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud sada viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolleegid, me peame sada viit uuesti hääletama tehnilistel põhjustel, niisiis hääletus on alanud, muudatus sada viis hääletame uuesti muudatust sada viis. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. sada kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sada kaheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd hääletame teksti muudetud kujul, hääletus on alanud me hääletame nimeliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja kolleegid, nüüd hääletame õigusloomealast resolutsiooni. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud neljakümne kahe poolthäälega, neljateistkümne vastuhääle vastu, vastu, erapooletuid ei ole, õnnitlused raportöörile. Thank you, colleagues. It's the end of voting aitäh, kolleegid, hääletamine on sellega lõppenud ja annan teile hetke aega, et te saaksite saalist lahkuda ja siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde.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 kolleegid, vabandust, et pidite nii kaua ootama, alustame nüüd neljateistkümnenda päevakorrapunktiga. kolleegid, kui need, kes arutelus osaleda sooviksid, võtaks istet, võiksime alustada, me tutvustame praegu kahte töödokumenti, mis puudutavad terviklikku lähenemist rändeküsimustele Äh, kaasraportöörid tutvustavad kõigepealt neid töödokumente ja annan esimesena sõna proua Metsolale. Roberta, kas olete valmis? okei okay,, okei okay,, thanks. hästi. jah ja mina vabandan, et see paus nii pikaks venis ja nüüd kõik ajavad siin omavahel juttu kolleegid, palun võtke istet ja me alustame uuesti päevakorraga, punkt neliteist, terviklik lähenemine rändeküsimusele, põhiteemaks on solidaarsus ning paluksin, et üks meie kaasraportööridest, Roberta Metsola, alustaks seda arutelu. Roberto, palun. aitäh, Claude. tere hommikust kõigile, tahaksin kõigepealt öelda, et selle doku-, et meie ees olevate dokumentide läbivaatamine pani mind täna hommikul tõesti mõistma, et parlament on ära käinud väga pika tee. Need dokumendid on väga pikkade ja karmide läbirääkimiste tulemus, mis näitab ka seda, milline on see protsess, mis meie ees seisab kuni aasta lõpuni ja siis me loodetavasti saame kokku panna sellise raporti, mida enamik selle koja fraktsioonidest toetab ma tahaksin tänada oma kaasraportööri proua Kienget ja proua Wikströmi ja proua Sargentinit äh, kui äh, seadusliku äh, rände kaasraportööre. kõik osapooled olid valmis tegema kompromisse selleks, et töötada välja ühine seisukoht. keegi ei saanud küll täpselt seda, mida soovis, aga me oleme näidanud, et me oleme valmis leidma ühist seisukohta ja tahame tõesti saada sõnumit, et asjad peavad paranema ja praegune olukord ei tohi edasi kesta. üks meie juhtpõhimõtteid oli vaadata, kuidas me saame aidata kaitset vajavaid inimesi, enne kui nad satuvad inimkaubitsejate kätesse meresõiduks kõlbmatutes, kõlbmatutele alustele ja merele Euroopa lähenemisviis peab paranema ning meil on vaja teatud legaalseid äh, rändevõimalusi neile, kes kaitset vajavad meie üle, nagu meile on öeldud, Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni poolt ei ole äh, ränneprobleem, mis tuleb lahendada, see on reaalsus, mida tuleb hallata. Need äh, dokumendid on kõigile siinolijatele välja jagatud, nii et ma ei hakka kordama, mis seal on, juhin tähelepanu vaid mõningatele olulisematele asjadele kui asi puudutab ümberasustamist, siis iga liikmesriik peab andma oma panuse, äh, seda tuleb teha üksmeelselt, tuleb vastu, vastu võtta mõistlik arv pagulasi ja seetõttu komisjoni ettepanek selles äh, küsimuses on hea samm edasi. Äh, ümberasustamist peab täiendama aga ka hea integreerimine, ei piisa lihtsalt sellest, et me inimesed ümber asustame, me peame andma neile vahendeid ka tulevikus hakkama saada. liikmesriigid peavad rakendama meetmeid, jagama omavahel parimaid kogemusi, hoolitsemaks selle eest, et pagulased korralikult integreeritakse sellised vahendid nagu humanitaarviisade süsteem ja humanitaarvastuvõtusüsteem vajavad parandamist, selles osas oleme kõik üksmeelel. liikmesriigid peaksid ära kasutama olemasolevaid võimalusi selleks, et äh, luua võimalusi äh, humanitaarviisade taotlemiseks. kui jutt on perede ühi-, ühinemisest, jällegi väga tundlik teema, siis eesmärk peaks olema selline, et pered jääksid siiski kokku. Äh, see aitab kaasa inimeste integreerumisele pikemas perspektiivis. EASO vajab tugevdamist selleks, et Äh, sellest saaks äh, selle valdkonna peamine koordineerija, mis aitab liikmesriikidel ühtlustada ühist Euroopa asüülisüsteemi kui me räägime solidaarsusest ja pääste- ning otsinguoperatsioonidest, siis jutt, see on juba teine dokument, mida me täna arutame, siis rõhutame jällegi, et solidaarsus on kogu Euroopa Liidu süsteemi aluseks ning Euroopa Liidu ja liikmesriikide suutmatus solidaarselt käituda Eh, ja muide, kui liikmesriigid eh, liitusid Euroopa Liiduga, lubasid nad käituda solidaarsuselt, nii et, et tegemist on eh, Euroopa Liidu õiguskorra alustega ja üheks äh, solidaarsuse väljendusvormiks on ka ümberpaigutamine. meil on vaja süsteemi nende inimeste ümberpaigutamiseks kõigis liikmesriikides ja kui teatud künnis on saavutatud, ähm, meil on vaja sellist ümberasustamisvalemit, mis on õiglane ja aus. meil on tõesti vaja sellist äh, siduvat süsteemi, me ei saa lihtsalt piirduda kogu aeg erakorraliste probleemide lahendamisega. ja pikemas perspektiivis tähendab see seda, et Dublini määrus, kui see on läbi vaadatud, siis äh, Äh, selle läbivaatamise käigus tuleb vaadata, mida teha, et seda asutada, asendada siduva alalise ümberasustamismehhanismiga, aga EASO-l on siin suurem roll mängida ja EASO-l peavad olema ka selleks vahendid. kui me räägime inimelude päästmisest merel, siis meil on vaja alalist ja tugevat Euroopa pääste- ja otsinguoperatsioonide võimekust selleks, et äh, vältida inimeste hukkumist, kui nad üritavad üle Vahemere Euroopasse tulla. ja me soovime, et kõik liikmesriigid selles vallas rohkem teeksid. me leiame, et inimelude päästmine peaks olema esmane prioriteet ning pääste- ja otsinguoperatsioonide rahastamine on äärmiselt oluline. liikmesriigid peavad eraldama vahendeid ja inimesi nendeks operatsioonideks lõpetuseks ma tean, et see protsess siin saalis olijatele paljudele on raske. Äh, proua Kienge ja mina äh, tahame Euroopa Parlamendile esitada raporti, mis on jõuline ja viib meid kuhugi. ja ma arvan, et need kaks äh, töödokumenti on heaks sammuks edasi ning heaks aluseks meie lõplikule raportile. aitäh ja jään ootama kolleegide arvamusi. aitäh, Roberta, aitäh, et tegid ka lühidalt nii on meil rohkem aega aruteluks, ma oleks pidanud äh, sissejuhatuses mainima, et äh, töömeetodid äh, ähm, lubavad siin siis kaasautorlust ja proua Wikström ja Sargentini on siis ka kaasautoriteks. aga nüüd annaksin sõna proua Kengele ja siis ka proua Wikströmile ja proua Sargentinile. niisiis, Cecil kas sina soovid ka teha lühikest sissejuhatust ja siis saavad sõna Cecilia ja Judith? aitäh! nagu kolleeg Roberto Metsola juba ütles, ja mina tahaksin ka kolleeg Metsolat tänada, oli see töö kompromiss. me üritasime kokku sobitada erinevaid seisukohti Äh, seisukohti, mis ei olnud päris sarnased ja panime paika ühise lähenemise sellele dokumendile. solidaarsus on see põhimõte, äh, millest me lähtume. Äh, solidaarsus ei tohi jääda mingiks abstraktseks mõist-, mõisteks, seda tuleb ka rändepoliitika vallas ellu rakendada. me peame valmistama ette õigusliku aluse tulevasteks õigusaktideks selles valdkonnas. solidaarsus peab äh, ilmnema sellises erakorralises olukorras, millega me täna silmitsi oleme, me peame osutama toetust pääste- ja otsinguoperatsioonidele ning meil on vaja ka täiendavaid vahendeid Tritonile ja teistele operatsioonidele ja mm, me loodame, et liikmesriigid võtavad kasutusele alalise Euroopa pääste- ja otsingumehhanismi ning abistavad neid sisserändajaid, kelle elu on sattunud ohtu. seda süsteemi tuleb korralikult rahastada, seal peab olema piisavalt ressursse mm, ja ka ma ei räägi siin ainult rahalistest ressurssidest. solidaarsust ei ole aga vaja ainult pääste ja otsingu vallas, meil on vaja pakkuda lootust nendele inimestele, kes põgenevad sõdade nälja ja tagakiugust, tagakiusamise eest. me peame pakkuma alternatiive nendele, kes on sattunud äh, põgenikena merele me peame tugevdama äh, pagulaste ümberasustusmehhanismi, mille komisjon on välja pakkunud. me peame aru saama, et praegused projektid on pilootprojektid, tegemist on esimese sammuga, kuigi see esimene samm on väga oluline, arvestades praegust olukorra pakilisust me tahaksime, et komisjon esitaks õigusloomealase ettepaneku alalise siduva mehhanismi loomiseks pagulaste ümberasustamiseks ning õiguslik alus peaks olema artikkel seitsekümmend kaheksa lõige kaks. praegu me ei räägi niivõrd palju arvudest, me leiame, et on vaja paindlikku süsteemi selleks, et olukor-, hetkeolukorra vajadustega toime tulla. me oleme rääkinud ka välisest solidaarsusest, me tervitame äh, komisjoni ümberasustamise ettepanekud, aga äh, seda tuleb ka hetke kontekstis näha me leiame, et komisjon peaks esitama õigusloomealase ettepaneku, millega luuakse siduv alaline mehhanism pagulaste ümberasustamiseks liikmesriikidesse. ning eh, ka selle ettepaneku osas me ei esita oma töödokumendis arve, me lihtsalt eh, nõuame siiski olulise hulga pagulaste ümberasustamist, tuginedes ümberasustamisvalemile, eh, selle valemi juures arvestatakse neid tegureid, mida ma juba mainisin, samuti asustustihedust, vastuvõtva riigi suurust ja nõnda edasi. me oleme suhtunud kriitiliselt Euroopa ühtse asüülisüsteemi, asüülisüsteemi mõningatesse aspektidesse, oleme juhtinud tähelepanu selle puudustele äh, ja näiteks positiivsete asüülitaotluste vastastikuse tunnustamise puudumisele ning äh, samuti pöörame tähelepanu perede taasühinemisele, me oleme teinud ettepaneku, et kiiremas korras vaadatakse läbi Dublini määrus ja samuti oleme palunud tugevdada EASO rolli ja ka vahendeid, mis EASO-le on eraldatud, tuleb suurendada. ja parlament peab siin olema järelevaataja rollis, me peame tagama inimõiguste austamise, äh, ma ei taha äh, pikemalt enam sellel töödokumendil peatuda, sellest on juba üsna palju kõneldud, tahaksin veel kord tänada kolleege koostöö eest ning kutsun kõiki fraktsioone üles järgima meie eeskuju. ainult siis, kui meil siin parlamendis või õnnestub saavutada jõuline kokkulepe, eh, suudame saavutada paradigmade muutuse ning panna aluse uuele Euroopa rändepoliitikale, mis tugineb tõelisele solidaarsusele, aitäh! aitäh teile mõlemale, aitäh, et kõnelesite solidaarsusest ja nüüd eh, annan sõna Cecilia Wikströmile ja Judith Sargentinile, kes tutvustavad siis teist töödokumenti, mis puudutab turvalisi ja äh, legaalseid rändeteid. Cecilia kõigepealt, aitäh, esimees, äh, selle dokumendi valmistasin ette mina ja proua Sargentini ja me tõesti nautisime seda koostööd ja ma arvan, et ma peaksin üht-teist lausuma ka töömeetodite kohta. ma arvan, et siin parlamendis on palju rohkem vaja koostööd erinevate fraktsioonide vahel ja praegu on meil tõesti hea näide suurepärasest meeskonnatööst. seda oleks meil rohkem vaja ning ma tõesti tahaksin tänada kaasraportööre selle eest, et meil oli tõesti selline väga äh, avatud lähenemine ühisele tööle. ma arvan, et Äh, me kõik lõppkokkuvõttes äh, suurendame äh, parlamendi usaldusväärsust ning tõstame inimest, inimeste teadlikkust sellest, et parlament suudab väga paljugi ära teha, kui me oleme ühtsed, nii et suur aitäh kõigile ja suur aitäh Judithile. me peaaegu lugesime üksteise mõtteid juba, nii et, et meie vahel oli tõesti väga suur usaldus ja see on tõesti värskendav mitte ainult sellepärast, et suvi läheneb, vaid sellist lähenemist on tegelikult meil vaja kogu aasta. ma olen korduvalt öelnud ja ütlen nüüd veel kord, et turvalised ja ohutud rändeteed on vajalikud selleks, et inimestel oleks valikuvõimalus, et nad ei satuks südametunnistuseta inimkaabitsejate kätesse. Need inimesed kasutavad in-, teiste inimeste meeleheidet lihtsalt ära kui meil õnnestub luua turvalised ja seaduslikud rändeteed, siis on meil ka parem ülevaade nendest inimestest, kes Euroopasse tulevad ja kes tulevad meie liikmesriikidest. kui rännet korraldatakse kontrollitult ja etteennustatavalt, siis suudavad liikmesriigid ka paremini vastu võtta neid inimesi, kes siia tulevad, meil on siis korralikud vastuvõtutingimused, asüülimenetlused ja ka integratsioonipoliitika Äh, oma dokumendi eelnõus pakub mina ja Judith välja mitmeid meetmeid, mis teatud määral juba eksisteerivad, aga mida võib edasi arendada. olemasolevaid õigusakte on veelgi võimalik parandada, ähm, neid äh, tuleb kasutada palju suuremas ulatuses ja need peaksid olema liikmesriikidele kohustuslikud. siis oleks neist palju kasu olukorra parandamiseks me räägime sellest ka, et tule, tuleb suurendada ümberasustamist, humanitaarviisade väljastamisest, eh, humanitaarotstarbele vastuvõtmisest, meditsiinilisest evakueerimisest, eraspontrollusest, eh, pereliikmete ja sugulaste vastuvõtmisest, eh, stipendiumitest ja Euroopa asüüliteenus, teenistuse väljaarendamisest. ma ei hakka praegu üksikasjadesse laskuma sellepärast et te olete selle töödokumendi kätte saanud. Äh, äh, nii et, et äh, tutvuge selle dokumendiga võib-olla suvel, kui te mere ääres rannas olete. ning ma leian, et see töö on olnud väga inspireeriv ja väga kasulik. ma tahan sellist koostööd selles väga olulises teemas jätkata ning ausalt öelda, kui Euroopa Parlamendi raport suudab ja ma, ma loodan, et see on tõesti julge raport ja äh, avameelne raport, äh, mis äh, julgeb käsitleda ka selliseid teemasid, mida aruteludes siiani on välditud. on ülim aeg, et me hakkame asjadest ausalt ja avameelselt kõnelema mis puudutab nüüd solidaarsusalast töödokumenti, siis tervitan seda vägagi. pärast tänahommikust hääletust ka Kelleri raporti üle võime loota, et meie ambitsioonikas lähenemine äh, leiab toetust ka liikmesriikides, et liikmesriigid seda järgivad ja et kõik need meetmed rakendatakse ellu niipea kui võimalik. mõned, äh, mõnede liikmesriikide käitumine jätab praegu veel palju soovida, nii et loodame, et nad võtavad ennast kokku ja hakkavad probleemidega tegelema, ma olen seda veel korduvalt öelnud, aga ütlen veel kord, meil on, on õnnestunud luua rahaliit, me oleme loomas energialiitu, meil on siseturg, aga meil ei ole endiselt õnnestunud luua humanitaar-Euroopa Liitu ja oleks ülim aeg, et me seda teeksime. ja iseäranis tervitan ma solidaarsuse kontekstis asüülitaotluste vastastikust tunnustamist niisiis äh, jah, solidaarsuse kohta võib öelda üsnagi palju, solidaarsust ei saa seadustega luua, aga seda on võimalik saavutada, kui kõik käituvad vastutustundlikult. niimoodi loome usalduse ringi ning usaldus viib solidaarsuseni. suur aitäh! aitäh, Cecilia, ja nüüd Judith Sargentini, palun aitäh, esimees ja aitäh Ceciliale, Cecilile ja Robertale. Äh, väga palju on juba ära öeldud ja mul ei ole vaja hakata seda kõike kurdama, aga miks meil on vaja ohutuid ja turvalisi rändeteid, me kõik teame vastust sellele küsimusele me ei taha, et inimesed oleks sunnitud kasutama mitteturvalisi teid ja juba neli aastat me oleme näinud, kuidas pagul, pagulased on Süüriast pagulaste laagrites ja nendel inimestel ei ole tunnet, et sealt laagritest niipea pääsevad. ning kui me tahame, kui me tahame anda inimesele mingigi võimaluse oma elust midagi teha, jah, siis inimene hakkab mõtlema, et noh, ma lähengi kuhugi mujale ja me näeme, et inimesed, kes on pagulased olnud juba aastaid, Äh, kes on elanud lihtsalt telkides ja konteinerites äh, äh, ilma võimaluseta, et neil oleks oma elu, ilma võimaluseta oma elu uuesti alustada, üritavad tulla Euroopasse. ja me teame, et täiendavad piirikontrollid ja sõjaline tegevus siin ei aita, inimesed üritavad lihtsalt leida paremat elujärge ning seda silmis pidades on minu isiklik seisukoht selline, et ainus viis kuidas me saame teha lõpu paadipõgenikele Vahemerel, on seaduslikud rändeteed. Äh, tahaksin juhtida tähelepanu paarile asjale selles dokumendis, äh, mida veel ei, kolleegide poolt ei ole mainitud. üks nendest äh, puudutab peresid ja sugulasi. me näeme et on vaja heldemaid äh, võimalusi perede taasühendamiseks. ja me näeme, et üha rohkem ja rohkem liikmesriike äh, tahavad esita-, äh, panna aluseks keele- ja integratsioonitestid ning kasutada seda kui vahendit, mitte tagada liikme, pereliikmetele juurdepääsu Euroopa Liitu Äh, siin töödokumendis öeldakse, et äh, sellised testid võivad olla äh, liigselt piiravad ja me peame sellist poliitikat vältima. samuti juhime tähelepanu sellele, et aprillis kaks tuhat neliteist Euroopa Komisjon volinik Malmströmi näol esitas suunised selle kohta, Äh, kuidas tõlgendada perede taasühenemise direktiivi ning volinik Malmström selgitas, et kõik need meetmed, mida rakendatakse inimeste integreerimiseks ühiskonda, ei tohi takistada inimeste ühiskonda tulekut, Euroopasse tulekut. nii et, et me sooviksime, et sellistest suunistest ka kinni peetakse, et neid ellu rakendatakse ja antud hetkel seda paraku ei tehta. tulevikus äh, näeme ette ka seda, et EASO oleks peamiseks koordinaatoriks Euroopa asüüli- ja rändepoliitikas, sest et me näeme, et kakskümmend kaheksa erinevat süsteemi peavad muutuma ühtseks süsteemiks, see oleks aus ja õiglane ning ma arvan, et eh, meil on siin tõesti vaja Euroopa tasandil ühtlustamist ning lõpetuseks, esimees, ei siiski, eh, kaks asja veel kõigepealt humanitaarviisade andmise võimalus Euroopa Liidu saatkondades ja konsulaatides, rõhutame seda siin sellepärast, et äh, niimoodi saame muuta inimeste tee Euroopasse turvaliseks, andes neile siis võimaluse tulla Euroopa Liitu humanitaarviisaga ja äh, ülejäänud menetlused juba siin Euroopas läbi viia ja lõpetuseks, esimees, me näeme, et äh, tuleb ka defineerida seda, mis on massiline sisseränne, sellepärast et olemasolevates õigusaktides seda ei ole ning täna me hääletasime äh, just nimelt äh, pagulaste ümberjagamise süsteemi üle, mis tugineb aluslepingute samale artiklile, aga me tegelikult ei kasuta neid äh,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 Yeah, that's right. Am I getting Estonian now? It's a gift. kuulsin vist eesti keelt, ütleb esimees. A bit strange. This has been happening uh, for two days. I'm not sure. It's some technical issue. ma ei tea, kas on midagi juhtunud. kontrollime seda. kui teil on probleem, siis teatage mind. kontrollime, mis juhtus. ma olen täiesti teadlik sellest, et äh, meil on äh, variraportöörid ka, kes soovivad sõna võtta ja veel palju kolleege. Ähm, piirduge oma kommentaarides nende kahe töödokumendiga, millest me äsja rääkisime. eelistaksin variraportööre. ECR, kolleeg Stevens äh, ja kolleeg Spinelli on siis kuue variraportöör. palun, sõna on nüüd teil. suur aitäh. kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada nelja raportööri nende sissejuhatuse eest olen natukene pettunud, sellepärast et ma sain need dokumendid alles täna hommikul. kuidas siis peaksin olema võimeline nendele reageerima? ma tahaksin nüüd kõnelda lihtsalt selle põhjal, mida ma kuulsin täna siin saalis. aga ilm, ilmselt saan põhjalikumalt nüüd analüüsida hiljem hea meel on selle üle, et ähm, dokumendid keskenduvad uutele immigratsioonikanalitele, see on äh, hea, aga samas tuleb vältida seda, et ei minda teise äärmusesse. enne olime me vastu, nüüd tahame midagi täiesti uut teha. oluline on leida mingisugune tasakaal uute kanalite äh, ja teiste äh, äh, varasemate probleemide vahel, mis vajavad lahen-, lahendamist, nimelt piirikontroll ja majandusmigrandid. olgem realistlikud, see on väga tähtis, mina olen isiklikult valmis äh, ka seda uut lähenemist to-, toetama, aga ikkagi peab olema realistlik, arvestades rändesurvet. kui me ainult uute kanalitega tegeleme, siis ei ole meie lähenemine kestlik. kui me statistikat vaatame, siis me näeme, et miljonid püüdlevad Euroopa Liitu, humanitaarviisad siin ei aita. peame tegelema migratsiooni algpõhjustega päritoluriikides, majandus, olukorraga, mõtlema, millised on konfliktipiirkonnad, kus, kust ränne pärineb. tähtis on kõigele sellele tähelepanu pöörata, olgem realistlikud. kavatsen nüüd need dokumendid põhjalikult läbi töötada ja tulla tagasi selle teema juurde pärast suvevaheaega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 ma arvan, et Cecilia, üks kaasautoritest, ütles, et tegemist on esimese tutvustusega ja kindlasti on kolleegidel aega suvel tutvuda nende dokumentidega. tõesti, suvevaheajal ka. ma arvan, et olemasoleva aja piires on väga palju ära jõutud teha. meie komisjoni töö on väga intensiivseks muutunud ja tahaksin ainult kiita meie kolleege ja personali muidugi ka Äh, palun vaadake neid dokumente suvel äh, ja siis tuleme tagasi nende teemade juurde, nii nagu Cecilia soovitas. Äh, kuue variraportöör Barbara Spinelli, palun. suur aitäh. kõigepealt peaksin muidugi tänama nende dokumentide autoreid saadan varsti ka omad soovitused nende, nende dokumentide kohta. praegu saan öelda seda, et ähm, ligipääsuvahendite kohta kirja pandu on ainus võimalik realistlik lahendus ohjata sisserännet. me tahame tõesti õõnestada kuidagi ka inimkaubitsejate tegevust, äh, kui me anname ligipääsu asüülitaot-, taotlejatele, siis tuleb arvestada ka viisakoodeksi reformiga. Äh, tahaksin ka öelda, et vastuvõetavuse kriteeriumid, kriteeriumid, mille alusel viisa antakse, edasikaebamise õigus, kõik need tingimused peavad olema rangemad, täpsemad ja ka humanitaarviisade andmine peab olema täpselt sätestatud. ma tean, et eh, komisjon ja nõukogu räägivad praegu läbi nendel teemadel, aga nii nagu Judith Sarli ütles, humanitaarviisade küsimus eh, eh, peab puudutama kogu kogu Schengeni ala. nüüd järgmisest dokumendist. teema on, on prioriteetne meie jaoks, rahvusvaheline kaitse on oluline. jällegi, me peame vastu võtma riigi jaoks mingisuguseid kriteeriume samuti arvestama arvestama mingit valemit ka äh, tavasüüliprotseduuri puhul ja ümberasustuse ähm, küsimuses. me ei tohiks unustada, mis toimus kaheksateistkümnendal aprillil. Ähm, me näeme, et äh, otsimise ja päästmise operatsioonid Vahemere keskosas on intensiivistunud, teame, et Tritoni operatsioonil on omad piirid ja arvan, et kolmekümne miili piiri tuleks muuta. Briti, Saksa, Iiri laevad on nüüd asunud humanitaarmissioonile. meil on Mare Nostrum operatsioon, aga ähm, jällegi operatsioonid, äh, aeg, kestus oli piiratud kui nüüd alustada alles juulis, siis tundub mulle, et et ähm, Liibüa ja Tuneesia tõttu kasvab merekatastroofide oht jälle. Ähm, meie oleme külastanud äh, oma fraktsiooni liikmetega Sitsiiliat, ähm, tutvusime Itaalia rannavalve tööga. Euroopa laevad ei ole sugugi seal sekkunud veel. tänan. suur aitäh, EFTD esindaja, palun. Sì, grazie Presidente. Ära korra, palun. suur tänu ma sain aru, et te palusite, et me kommenteeriksime neid töödokumente, aga ma arvan, et ähm, ma ei ole valmis selleks. Need dokumendid saabusid alles eile minuni. ja nagu kolleegid ütlesid, et väga raske on hääletada midagi, mis ei ole veel kohale jõudnud ja keegi ei ole jõudnud neid lugeda. proua Metsala ütles, et hääletamist ei tule, võib-olla kas te saite tõlkest valesti aru no hea küll, tuleb diskussioon, aga isegi arutelu on raske pidada, kui keegi pole seda lugenud, seda dokumenti. praegu võin öelda küll, et ma nõustun eelkõnelejatega. ja tähtis on nüüd mõista, kuhu hakkab see diskussioon edasi liikuma kindlasti tuleb kordusi, kõik rõhutavad solidaarsuse vajadust, me nõustume kõik, et meil on vaja teatud reegleid, valitsused peavad sekkuma rohkem. vahepeal, mis toimub vahepeal? sajad ja, ja tuhanded immigrandid tulevad Euroopasse, eriti minu kodupiirkonda Sitsiiliasse ja meil on vaja otsekohe sekkuda. eile pärastlõunal kõnelesin äh, Augustas eh, linnapeaga, nad ei tea, mida teha. Nad ei tea, kuidas sellist erakorralist olukorda lahendada, neil ei ole lihtsalt vahendeid inimeste ümberpaigutamiseks, vastuvõtmiseks. Nad ei saa hakkama. meil on vaja otsest eh, ja pidevat kontakti liikmesriikide valitsustega, eh, sest meil on vaja erakorralisi vahendeid muidu inimesed lihtsalt saavad hukka Vahemerel. töö muidugi, see töö, mis on ära tehtud, on väga hea, aga me tahaksime ka, et midagi praktikas hakkaks toimuma. Mimika kommentaar. ma muidu ei taha neid sõnavõtte kommenteerida, kuid ikkagi arvestades seda, mis siin toimub, peab rõhutama, et ka meie peame seadusandluse poolt jälgima, Ska Keller on oma ettepanekuid teinud, nad on väga tõsist tööd teinud, äh, teinud ettepanekud sisejustiitsnõukogule, liikmesriigid on ka palunud meilt nõu, Euroopa Parlamendil on väga oluline roll kommenteerides ka näiteks statistikat, mida me saame liikmesriikidelt rõhutades solidaarsuse vajadust, kui mina olin kohal, siis äh, ma kuulsin, kuidas liikmesriigid rääkisid arvudest, äh, valemist, äh, meil on oluline roll, aga mõjutame protsesse ka pikemas perspektiivis, seega kui teile ka tundub, et, et et äh, me oleme natukene kauged sellest otsesest praktilisest tööst. see ei ole, äh, see päris õige. meie töömeetod on lihtsalt teistsugune. Äh, kolleegid teevad koostööd, mõnikord tundub, et dokumentide valmimine võtab aega, aga nii nagu proua Vikström ütles, see töömeetod võib kasulikuks osutuda see ongi tegelikult parim võimalik viis äh, oma tööd teha. Äh, proua Vikström soovitas seda teha, ma pean seda, seda nimetama, sellepärast et kuigi see ei ole ideaalne töö, töömeetod, äh, on see siiski vajalik ja võib-olla on teil aega ka suvevaheajal lugeda neid dokumente. selgitan seda sellepärast, et meil on ka uusi liikmeid komisjonis tahaksime variraportööre rohkem kaasata, aga kui ähm, autoreid on, on mitu, siis äh, dokumentide valmimine aega võtta mõnikord. nii, järgmiseks CNF-i esindaja Lorenzo Fontana, palun. suur aitäh mina tahaksin ka endale aega võtta, et neid dokumente korralikult läbi lugeda, enne kui ma midagi ütlen nende kohta. seega meil on nüüd suveks kodutöö antud. loodan, et me ikkagi saame Euroopa Liidu üldise rändepoliitika kohta ka dokumente. solidaarsus loomulikult on väga oluline turvalised rändeteed on ka tähtsad, aga me peame arvestama ka sellega, et me ei saa kõiki, kes soovivad Euroopa Liitu tulla, vastu võtta ja muidugi, kui keegi arvab, et ta võiks Euroopa Liitu tulla, siis või, või kui keegi arvab, et, et meil on võimalik immigrante vastu võtta, siis ta peab ka seletama, kuidas neid integreerida. kui meil on sellist globaalset lähenemist vaja, siis vaatame, mis toimub Kreekas vaata, mis toimub nendes riikides, kes on raskustes. Kreeka rahval pole endalgi tööd. ja immigrantidel äh, on, immigrantidel on väga raske integreeruda, kui neil ei ole töödki, kuidas neid siis lõimida ühiskonda? seega kui on vaja terviklikku lähenemist immigratsioonile, siis palun selgitage mulle, mida need inimesed, kes meie rannikule jõuavad, hakkavad siis siin Euroopa Liidus tegema? või kas või mida hakkavad need inimesed tegema, kes juba on Euroopa Liitu jõudnud, need majandusmigrandid? kas me hoiame need kõik Euroopa Liidus või ähm, töötame välja repatrieerumise poliitika? ka selle kohta on dokumente kuidas kohelda sisserändajaid, kes siia tulevad ja kuritegusid toime panevad? kuidas, kurjategijaid kohelda, neid sisserännanud kurjategijaid? võib-olla peaksid nad oma päritoluriigis eh, karistust kandma. me ei saa keskenduda ainult eh, selle nähtuse kui sellise ühele osale. minu koduriigist. on nähtud jälle bussitäis inimesi, kes saabuvad ühte väikelinna, kus on ainult kaks tuhat elanikku, saabuvad sinna, tuleb bussist maha, aga mis neist edasi saab, keegi ei tea. minu kodupiirkonnas nägime ise, kuidas inimesed saabusid. kuusaakil me ei tea, kes need on, kas on põgenikud või ei ole põgenikud. siis läksid nad kuhugile äh, korterelamutesse elama. Äh, aga seal tekkis neil probleeme, ise tekitasid nad probleeme, isegi meie kohalikel pole, pole eluaset. kuidas siis nendega käituda? kui teised peavad sellise solidaarsuse kinni maksma, siis see ei ole päris õige, me peaksime solidaarsusega alustama oma kodust. hooligem kõigepealt oma lähedastest. suur tänu. nüüd äh, anname proua Weinbergile sõna, palun. Okay, I am going to now uh, okay. Uh, After, just, just one second, Mrs. Winberg. After um, Mrs. Lawrence, I'm going to close the list because we have. pärast Lawrence'it äh, panen nimekirja kinni, sellepärast et ähm, meil on veel tööd teha teisi teemasid päevakorrast. palun, proua Winberg. suur aitäh. Helga Stevens ähm, tegi siin varem märkuse, millega mina saan ka äh, nõustuda. me ei saa kommenteerida dokumente, mida me ei ole veel lugenud. ja me ei oska ka autorite mõtteid lugeda. nüüd äh, me oleme rääkinud sageli äh, ohutust, seaduslikust sisserändest, aga kuidas seda lahendada, seda teemat. näiteks kui on vaja Liibanonis konsulaat avada. üks koma neli miljonit äh, põgenikku, kõik tahaksid tulla siia Rootsi näiteks, aga kuidas valida? nii palju inimesi on saanud juba äh, asüülivõimaluse, aga mida nad teevad siis Euroopa Liidus edasi, meil ei ole sisepiire. kuidas käituda siis äh, valikupõhimõtetega. kas mingisuguste meditsiiniliste näidustuste alusel, selle alusel, kas on äh, perekond või mitte. aga see kõik ei aita. oluline on, et ka, et liikmesriigid vahetaksid äh, oma kogemusi. Rootsi on, äh, on päris hea näide selle kohta, et integreerumine on läbi kukkunud. täiesti mingisugust toimivat lõimimispoliitikat pole olnud, aga raha on tohutult kulutatud ja miski ei toimi. Äh, meil on väga palju probleeme. Äh, küll ähm, mässatakse, küll pannakse autosid või koole põlema. tõesti, me lihtsalt ei tule sellega toime. Rootsi ei ole hea näide teiste jaoks, ei ole eeskuju. edasi Kreeka ja sisserändajad. kui noorsootööpuudus on viiskümmend protsenti, mida siis teha nende sisserändajatega, nad lihtsalt margine-, marginaliseeruvad. vaatame, mida see tähendab pikemas perspektiivis. solidaarsust saab üles näidata ka inimestega seal, kus nad pärit on, seega palume, et Euroopa Liit oleks vastutustundlik ja tõesti arvestaks nende kvootidega, mis on vastuvõetavad. proua Veržia nii nagu kõik kolleegid, kes sõna võtsid siiani, ehm, pean ütlema raportöörile, et ma ei ole lugenud neid dokumente. Ehm, ma pean selliseid üldisi kommentaare ainult tegema. on midagi, mis mind nende teemade puhul ärritab. räägime holistilisest lähenemisest, aga ehm, tegelikult äh, aja ja ruumi äh, piirangute puhul mingit realistlikku lähenemist ei ole. me peame sisserännet ka maailma kontekstis vaatama ja vaatama seda, et äh, seda asüüli õiguse küsimust ka laiemas perspektiivis. muidugi kuulasin siin erinevaid kõnelejad, need on kõik segi ajanud siin omavahel. Äh, tahaksin rõhutada, et praegu on tegemist ülemaailmse humanitaarkriisiga Euroopa ei ole sugugi ainus maailmajagu, ähm, mida äh, migrandid ründavad rahvusvaheline, äh, rahvusvahelise ähm, põgenikepäeva puhul äh, räägiti tõesti äh, nendest arvudest, mis puudutavad kogu maailma, äh, pagulasi, põgenikke, äh, muidugi meie räägime ainult Vahemerest, see on meie jaoks tähtis, aga maailma perspektiivis see ei ole midagi, see on köömes. nüüd kui me mõtleme SKT-le, siis jah, meie oleme kõige rikkamad maailmas, aga me peame poliitilisi valikuid tegema, samas eh, täitma ka rahvusvahelisi kohustusi eh, seoses asüülitaotlejatega. selle, selle küsimusega tuleb täna tegeleda. Eh, ja seda küsimust tuleb vaadelda maailma kontekstis ning meil on olnud palju raskemaid humanitaarkriise kui see praegune räägime rändevoogudest, aga vaatame, mis lõuna pool toimub, vaatame, mis toimub Lähis-Idas. milline olukord on, on nendes riikides, mis, mis juba on raskes olukorras, seetõttu me peame olema solidaarsed, logistilist tuge pakkuma, lähenema küsimusele maailma tasandil. vastasel korral süüdistatakse meid lihtsalt etnotsentrismis tänan. suur tänu, härra Kirep, palun. Dziękuję bardzo. Ja y, popier... Suur tänu. nõustun sellega, mida ütles Helga Lorents ja ka teised kolleegid selle teksti kohta. ta on väga hästi ette valmistatud äh, ja suur tänu selle eest, aga ähm, ma oleks oleks olnud parem, kui meil oleks juba varem toimunud arutelu ja tekstid oleksid siis olnud selle arutelu tulemuseks. ja kui need dokumendid oleksid meieni varem jõudnud, siis ähm, oleks ka meie arutelu parem, aga seda ütlesid juba ka mitmed teised kolleegid. mul on kaks kommentaari. me peame eristama põgenikke ja majandus, majanduslikel põhjustel toimuvat rännet. põgenikud vajavad varjupaika. ja muidugi põgenikelaagrite olusid võib parandada, võib ümberasustamisega tegeleda, kuid see ei tähenda, et me peaksime avama otseteid Euroopasse. tavaliselt soovivad põgenikud leida lähimat turvalist paika, mitte ei võta ette, ette pikka rännakut riiki, mis on kahe tuhande kilomeetri kaugusel, seda esiteks. teiseks, perekondade taasühendamine. oma muudatusettepanekus äh, proua Kelleri raportile ütlesin ma, et see on prioriteetne teema. kuid äh, hoidke meeles, et laste kaitse tähendab, et tuleb leida nende bioloogilised vanemad. see tähendab ema ja isa kuid mõnedes riikides on äh, polügaamia seaduslik. mida pere taasühendamine selles kontekstis tähendab? muidugi laste kaitsmine on äh, universaalne reegel, see on meie prioriteet, mille juurde peame jääma, kuid ärgem unustagem, et äh, perekondade taasühendamine tähendab tihtipeale, et tuleb ühendada klanne, polügaamseid perekondi. selline on reaalsus mitmetes äh, riikides. nii et äh, me ei tohi seda unustada. veel kolmas teema, mis on siin tõstatatud. ma mäletan, et kaksteist aastat tagasi oranži revolutsiooni ajal Ukrainas rääkisime me sellest, kui palju inimesi on Euroopa võimalik, võimeline vastu võtma. ja nüüd räägime me sellest rändega seoses, see on suur erinevus, mis puudutab seda, kui palju inimesi tuleb ja kui palju me oleme võimelised vastu võtma. tihtipeale on, avaldab äh, ränne negatiivset mõju neile sisserändajale, kes juba siin elavad ja kes püüavad integreeruda erinevad negatiivsed hoiakud, mis on kujunemas, võivad olla selle ta-, tagajärg, et me sunnime liikmesriike äh, sisserändajaid paigutama ümber ning see võib tekitada sotsiaalseid probleeme, mis ei tekiks, kui me läheneksime asjale pragmaatilisemalt. me peame kõiki neid aspekte arvesse võtma, kui soovime leida probleemidele lahendust sest et meil on tõesti väga olulisi probleeme, kui me analüüsime seda nähtust. Marju Lauristin, palun. Thank you uh,, I have to say that aitäh, ma pean ütlema, et mina suutsin küll need äh, raportid läbi lugeda kiirelt ja pean ütlema, et äh, need on väga hästi koostatud, äh, nad on väga suureks abiks ja soovin tänada meeskonda, kes sellega tegeles ja meeskonna töö on tõesti olnud väga edukas see on arutelu algus, see ei ole veel arutelu lõpp, meil on veel suvel aega nende teemade üle järgi mõelda. aga ma pean ütlema, et millest tunnen puudust meie arutelus ja ka raportites, on asja teine külg, mida siin ka mainiti. nimelt, kuidas suurendada vastuvõtvate riikide elanike seas solidaarsustunnet solidaarsus ei ole sise äh, või see ei ole riigi küsimus, see puudutab inimesi, see puudutab elanikke. me rääkisime eile ka radikaliseerumisest. ränne ja radikaliseerumine on ka omavahel seotud. ma arvan, et äh, see ei ole mitte ainult äh, integreerimise küsimus, vaid ka teadlikkuse tõstmise küsimus, inimeste koolitamine, koolitamise küsimus et need äh, varjupaiga taotlejad, kes on juba varjupaiga sead-, saanud, et äh, neil oleks võimalik luua sidemeid ka äh, oma rahvuskaaslastega. ega see nega-, negatiivsete pildide levik meedias, see, mida nimetatakse sotsiaalpornoks, see on ka üks näide sellest, mis toimub. näiteid Rootsist näiteks, mida just kuulsime, mina tunnen Rootsit päris hästi ja mina ütleks, et äh, Rootsi sotsiaalriik ei ole läbi kukkunud, jah, Rootsi on ülerahvastatud, aga, aga ta ei ole läbi kukkunud. ja kui vaadata meie piirkonda, Läänemere piirkonda, siis äh, meil on Rootsi, mis on väga avatud, Taani, mis ei osale üldse neis meetmetes, on, on Soome, mis on võtnud sellise kesktee ja siis on Balti riigid, kes on äh, Äh, päris äh, all selles äh, nimekirjas, nii et siin on ju oluline ka solidaarsus, me peaksime ka oma kohalikes võrgustikes vastutust jagama ja näitame üles solidaarsust, me peame rääkima kohalike omavalitsuste solidaarsusest, ma Äh, kui ma kuulsin näiteks Itaalia omavalitsuste jõupingutustest, mina äh, suudan ka endale ette kujutada, et äh, me, näiteks meie kohalikud omavalitsused meie riigis võiksid sõlmida ka otsekontakte kohalike omavalitsustega Itaalias, Kreekas ja näidata nii üles solidaarsust, selleks ei ole vaja Brüsselist tulnud otsuseid. nii et me peame vaatama ka solidaarsust erinevatel tasanditel, milliseid võimalusi selleks oleks Thank you, Barry. Um... aitäh, Marju. proua Tomassi, palun. Colleagues, please be brief. kolleegid, palun tõesti tehke lühidalt, sest et äh, me oleme tõesti hästi maha jäänud. jah, ma teen ka lühidalt. oma poliitilise karjääri jooksul olen olnud ka tööt-, töötasin ka kriminaaljälituse vallas ja ma tunnen seda, kuidas tuleb otsida lahendusi ebaseaduslike rändeküsimusele, on erinevaid äh, sisserändajate kategooriaid poliitilistel põhjustel ja majanduslikel põhjustel äh, sisserändajad ja me peame mõlema grupiga õigesti ümber käima, meil on poliitilised äh, põgenikud, kes peavad lahkuma oma riigist, sest sellest sõltub nende elu ja neid tuleb aidata kohe. aga majanduspõgenike puhul olukord selline ei ole, neid tuleb vastu võtta siis, kui meil see võimalik on. nii et äh, me peaksime tegema seda, mida teeb Kanada. Kanadas on, äh, on äh, olukord selline, et, et uuritakse, mida sisserändajad kavatsevad teha, kus nad töötajad tahavad, kui nad tahavad töötada näiteks torujuhtmetega, siis jah, nad võetakse vastu, nad saavad töökoha Horvaatias näiteks on meil iga ähm, piirkonnas olemas vaba maa, miks mitte võtta sisserändajaid, kes on valmis seal kartuleid äh, ja lambaid kasvatama. nii et äh, nii et ähm, teatud piirkondadesse vastu võtta sisserändajad, kes on valmis seal tööd tegema, aga me peame hoolikalt vaatama, mida me saame pakkuda, mida meil on võimalik pakkuda, me ei saa aga lihtsalt kuskil kinni pidada hästi isoleeritult põgenikke, kellel ei ole tööd, kellel ei ole midagi teha, paratamatult see viib kuritegev-, kuritegevuseni. nii et kui me tahame midagi head teha, siis äh, ei piisa lihtsalt suurtest sõnadest, vaid me peame ka midagi ära tegema aitäh ja viimane kõneleja, palun. Äh, aitäh, äh, esimees, räägin soome keeles, ütleb kõneleja. kõik on ilmselt ühel nõul, et äh, need arvud, millest räägime, ei ole kuigi realistlikud kui meil on kümned tuhanded äh, sisserändajad, kes äh, laiali jagatakse, on kvoodid, ähm, siis tegelikult on ju sadu tuhandeid, isegi miljoneid inimesi, kes eelkõige Aafrikast soovivad Euroopasse tulla. nii et küsimus on selles, kas see mehhanism tegelikult suudab pidurdada seda sisserändevoogu. me peame mõtlema äh, sissetulekute erinevustele heaolu erinevustele, nii et see ei, ei, sellest ei ole kasu, vaid rändesurve ainult suureneb. on inimesi, kes tulevad piirkondadest, mis ei ole kriisis Aafrikas, nii et ma arvan, et tegemist ei ole kestliku ega vastutustundliku lähenemisega rändeküsimustele. me oleme täielikult läbi kukkunud rände, rändeküsimustes ja olukord muutub ainult halvemaks, surve ainult suureneb. on majanduslikud, sotsiaalsed ja poliitilised tagajärjed, mis meie ühiskonda mõjutavad seoses rändega, me peame ka neid arvesse võtma. me räägime sisserändest, aga kui me ei tea, mida nende sisserändajatega ette võtta, siis rände suurenemine ei ole vastutustundlik poliitika. see ei ole meie suhtes äh, vastutustundlik ja see ei ole ka sisserändajate suhtes vastutundlik. nii et see kõik ei tee olukorda mitte kuidagi lihtsamaks. aitäh, kolleegid, lõpetame arutelu selle osa ning täna kell üksteist kolmkümmend kuni kaksteist kolmkümmend ning ka kella viist kuueni me peame arutelusid, mis muuhulgas käsitlevad ka neid raporteid. aga suur tänu praegu kolleegidele arutelu eest, suur tänu nende töödokumentide eest, kõigile kolleegidele, kes osalesid nende koostamisel ja aruteludes. järgmiseks läheme viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruande tutvustus, mille esitab meile doktor Visser. colleagues, um, we have the presentation of the annual report on the situation. niisiis, kolleegid, ähm, järgmiseks Euroopa varjupaiga küsimuste tugiameti kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruande tutvustus, mis käsitleb varjupaiga olukorda Euroopa Liidus. meil on siin tugiameti tegevdirektor doktor Visser, see on muidugi väga oluline teema meie arutelude kontekstis ka Jill Roberts, kes on siin, on tegelenud just selle teemaga triloogidel. me oleme, meil on aega üsna napilt, nii et annangi kohe sõna teile ja loodan, et äh, meil on, tuleb hea arutelu. suur tänu, äh, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, mul oli võimalus siin ruumi tagaosas istuda, kuulata teie äh, eelmist arutelu ja see oli väga põnev, ma pean ütlema, mul oli väga hea meel kuulda sellist elavat arutelu. EASO aastaaruanne on, on ainult tagasihoidlik panus äh, sellesse arutelusse loodetavasti, kui äh, dokument, mis annab ülevaate varjupaiga olukorrast Euroopa Liidus praegusel hetkel ütlen paar sõna selle aruande kohta ja püüan mitte liiga pikalt rääkida, võttes arvesse ajanappust. kui vaadata meediamaailma ja akadeemilist maailma üle kogu maailma, sest mitte ainult Euroopa Liidus, siis varjupaiga küsimuse, küsimusi käsitletakse väga palju ja see on hea. on teatud muudatusi olnud ähm, võrreldes eelmise aastaga, meil on eraldi peatükk Dublini kohta, nüüd me teame, et seda vaadatakse läbi, toimuvad muudatused, nii et me püüdsime ka selle kohta siin rohkem infot anda, me oleme vastuvõtmisega seonduvaid peatükke laiendanud. meil on ka peatükk võrreldavuse kohta, on väga palju arutlusid selle üle, kuidas täpselt analüüsida olukorda liikmesriikides, kuidas neid võrrelda, kuidas hinnata varjupaiga olukorda neis riikides ja mida täpselt saab võrrelda ja mida ei saa võrrelda. ma loodan, et need lisandused aruandes on abiks. üle kolmesaja kuuekümne tuhande varjupaiga taotluse oli siis eelmisel aastal ja see on suurim arv alates sellest, kui me asusime andme koguma kahe tuhande kaheksandal aastal ja viimaste kuude jooksul äh, on siis juba kol-, kolmsada viiskümmend tuhat taotlust esitatud, see on siis kuuekümne protsendi võrra suurenenud arv võrreldes eelmise aastaga. ja kui vaadata äh, olukorda maailmas, mitte ainult Euroopa lähinaabruses, vaid üleüldiselt on väga palju konfliktipiirkondi, Süüria, Eritrea, ka Afganistan üha rohkem. nii et äh, on terve rida paiku ka Aafrika saarv, kus valitsev olukord on suuresti vastutav nende arengute eest. me näeme ka, et toimub huvitavaid muudatusi dünaamikas. Saksamaa on enamasti olnud esikohal, kuid pärast seda on, pärast seda riiki teiste riikide hulgas on muudatus. eelmisel aastal oli Rootsi teisel kohal, Itaalia kolmandal ja nüüd on teisel kohal Ungari ja kolmandal kohal Austria nii et äh, see pilt ei ole stabiilne ja ei ole ühesugune. tahaksin juhtida teie tähelepanu kahele paigale, kõigepealt Ukraina, ei ole vaja üksikasjadesse laskuda, need on aruandes, kuid äh, need andmed kinnitavad äh, seda, mida oleme tajunud igapäevases poliitilises reaalsuses. ja teiseks, Lääne-Balkani piirkond, päris tug-, tugiameti äh, asutamisest saadik me oleme erilist tähelepanu pööranud sellele piirkonnale, see on väga eripärane piirkond ja äh, ta tuleb ka kohe pärast Süüriat, mis puudutab ähm, rännet, see on väga oluline. Äh, ja Lääne-Balkanist pärit isikute ähm, varjupaigataotluste, taotluste vastuvõtmise või rahuldamise määr on umbes kaks protsenti, samas kui süürlaste puhul on see peaaegu sada protsenti, need kaks väga erinevat piirkonda. edasi varjupaigataotluste äh, puhul ja, ja ebaseadusliku rände puhul tuleb öelda, et see ei ole ainult Vahemere probleem, vahel võib jääda selline mulje meediast, aga kui vaadata arve, siis on ainult üks kolmandik kogu arvust äh, üle ühe kolmandiku tuleb idast, Lääne-Balkanist ja kaugemalt, aga väga suur, äh, suure osa puhul inimestest ei, ei ole meil täpseid andmeid ja äh, tihtipeale on olukord selline, et, äh, et inimesed on tegelikult siin seaduslikult algselt, äh, nad on taotlenud viisat, kuid kuid äh, olukorra tõttu nende päritoluriigis nad siis äh, esitavad varjupaigataotluse, see on näiteks ukrainlaste puhul sageli nii. ja hetkel on meil umbes pool miljonit äh, varjupaiga taotlust, mis on alles töötluses, nii et äh, see on oluline seda teada, võttes arvesse meie ressursse. kuidas Tugiamet sellega toime tuleb, meil on ka, me saame tuge Kreeka, Küprose ja Ungariga, Ungariga teeme koostööd, Ungaris on praegu keeruline äh, olukord, me tegutseme ka Itaalias ja oleme endiselt tegevad ka Bulgaarias rääkides Itaaliast, siis praegusel hetkel äh, tegutseb Katanias siis Euroopa Liidu piirkondlik rakkerühm ja äh, äh, Sitsiilia, mis on nii-öelda tulipunkt, seal me praegu ka loome koostöös itaallastega ähm, vastavat ametit ning me käime selle järgimise Kreekaga me oleme üha rohkem keskendunud sellele, et äh, anda aru päritoluriikide kohta ähm, Afganistan, Lääne-Balkan, Pakistan äh, õige pea ja ka mitmed teised, samuti, et ajakohastada pidevalt äh, meie andmeid, oleme me vastava süsteemi loonud, kust saab siis andmeid ja kus ajakohastatakse andmeid kas ad hoc või siis iga ehm, mõne kuu tagant ja äh, peagi me ka uuendame infot selle kohta, kui hästi Dublini määrus praktikas toimib, meil ei ole praegu täpseid numbreid selle kohta. tegeleme ka võitlusega salakaubaveo vastu ja inimeste ebaseaduslikule piiri tulemise vastu ja me tegeleme ka teiseste liikumistega, me teame, et äh, väga paljud inimesed ületavad piiri ning mingil hetkel nad siis hoiavad hoopis teise Euroopa ossa ja mis vahepeal juhtub, see ei ole päris selge. meil on teatavad narratiivid, mis on tavapärased, aga meil ei ole selgeid äh, andmeid. Ähm, Saksamaa ja Rootsiga me praegu tegeleme projektiga et mõista paremini seda nähtust. ja see on ju vajalik, enne kui on võimalik tõhusalt midagi ette võtta. et oleks võimalik seda teha, on meil vaja vahendeid, var-, varustust ja ma loodan, et peagi äh, siis otsustab Justiits- ja Siseasjade Nõukogu neljakümne tuhande inimese ümberpaigutamise üle see tähendab meie tugiameti jaoks, et, et see on kakskümmend tuhat inimest aastas ja võite ise arutada, kui palju see on siis igal nädalal, selleks on vaja palju rohkem personali, kui meil praegu peakorteris on. lihtsalt, et anda teile ettekujutus sellest, milline olukord on, et sellega tegeleda, on meil ju ka vaja piisavalt vahendeid ma olen kindel, et EASA meetmed annavad jätkuvalt lisandväärtust, nagu nad on möödunud aastate jooksul andnud. ja see on meie põhiline eesmärk, me tegutseme ainult sellis-, siis, kui meist on abi ja neis valdkondades, kus on suurem abi teistest, me seda ei tee. nüüd minu kahetsuseks mu viieaastane ametiaeg lõpeb käesoleva aasta lõpus nii see paraku juba on, sellised on reeglid. nii et see võib tähendada, et see võib olla viimane või peaaegu viimane kord, kus teie hulgas olen ja tahaksin tõesti kasutada võimalust ja avaldada suurt tänu teile teie töö eest Euroopa Parlamendi, parlamendile, liibekomisjonile ja ka teile isiklikult, sest et tänu teie suurele abile on EASA-s saanud see, mis ta praegu on hästi toimiv organisatsioon. Äh, nii et ma olen, ma tunnen uhkust ja, ähm, ja olen kindel, et äh, ka äh, siis, kui mina lahkun mulle ametikohale, Tugemeet jätkab sama edukalt. nii et suur tänu. suur tänu Robert, sinu töö eest. mainisin Jean Lambertit ennist oma sissejuhatuses. mõned meist on ka külastanud tugiametit, on näinud äh, seda tööd, mida te teete, nii et suur tänu teie panuse eest. ma tahtsin seda öelda meie arutelu lõpus, aga kuna te, kuna sa mainisid, siis ütlesin seda nüüd. aruande kohta, mis on koostatud Ähm, see kogu varjupaiga äh, taotluste küsimus ja, ja ka tugiameti töö on teemad, mis meid väga suuresti huvitavad. ja ma paluksin, et kolleegid keskenduksid kahele teemale, kõigepealt tugiamet ning ka varjupaiga olukorrale, millest andsite meile ülevaate mul on jällegi siin väga pikk ähm, sõnasoovijate nimekiri ja annan kõigile järjest sõna, aga ma äh, palun, et te tõesti võtaksite sõna lühidalt, paar minutit. ma oleks väga tänulik. Äh, härra Halla Aho kõigepealt palun ja palun tõesti, te piirduksite kahe minutiga, sest et kõneleda soovivad paljud. aitäh, esimees, aitäh, härra Visser. on suurenenud äh, oluliselt nende inimeste arv, kes jõuavad Euroopasse Kreeka kaudu just käesoleval aastal. kas selle põhjuseks on eelkõige välised äh, tegurid või on Kreeka võtnud äh, uue lähenemise seaduslikule sisserändele Türgist? me teame, et äh, Syriisa valitsus on ähvardanud, et nad lubavad ähm, sisserändajate hulkadel Kreekast äh, vabalt Schengeni piirkonda reisida, aitäh. aitäh, Silvi Kiion, palun no.. jah, äh, mina tahaksin ka tänada härra Vissarit selle töö eest, mida teie asus olete teinud ma arvan, et te olete, me oleme tänase arutelu käigus rääkinud väga paljudest asjadest, näiteks kas või vastuvõtu küsimustes, ma arvan, et te olete olukorraga erinevates liikmesriikides kokku puutunud ja äh, mitte alati pole need tingimused väga head. Äh, jah, võib-olla me võiksime sellest kõnelda äh, Äh, me teame, et teatud liikmesriikides toimub praegu asüülisüsteemide ümberstruktureerimine, ma loodan, et see läheb hästi, aga mõnedes liikmesriikides on olukord parem kui teistes, järjekorrad on väga pikad mõnel pool. mul on kaks lühikest küsimust, kõigepealt äh, äh, meil on väga palju saatjate alaealisi, kes on möödunud aastal taotlenud rahvusvahelist kaitset Nende jaoks on välja töötanud ka eriline teenus, kes on siis teenus, mis on mõeldud just nimelt saatjatega alaealistele, võib-olla räägiksite sellest täpsemalt ning minu teine küsimus puudutab äh, kahekümne viienda, kahekümne kuuenda juuni nõukogu järeldusi EASO rollist äh, nimelt äh, kindla, kindlatest päris, kindlate pärisoluriikide kohta välja töötatud mehhanismi. Äh, kas äh, sellist mehhanismi on äh, vaja menetluslikult tugevdada. mina tahaksin teada, kuidas teie oma panuse sellesse ettevõtmisse annate. aitäh. jah, me räägime sellest seoses asüülipaketiga. ma jah, viitan siin meie muule tööle, aga Cecilia Wikström järgmisena. aitäh Äh, aitäh, äh, doktor Visser, et te täna siin olete. aitäh selle aruande eest, teie äh, esitust on alati väga huvitav kuulata asüülitaotlejad Lääne-Balkanilt moodustavad endiselt suure osa asüülitaotluste esitajatest Euroopa Liigis ja nende taotluste rahuldamise määr on peaaegu null protsenti. tahaksin, et te selgitaksite meile veel kord, miks te arvate, et need inimesed miks need inimesed endiselt nii arvukalt tulevad, vaatamata sellele, et mitte kellelegi asüüli ei anta? kas äh, see on, nagu mina arvan, tingitud sellest, et äh, meie tööjõuliikumuse vallas eksisteerivad reeglid on liiga bürokraatlikud ja koormavad ja kui nii, siis mis tuleks ette võtta? ning äh, võimalik innovaatiline viis uue otsuse Äh, langetamiseks. Te rääkisite sellest natukene oma ülevaates, aga tahaksin äh, kuulda midagi üksikasjalikumalt. mida teie isiklikult arvate, kuidas tuleks edasi liikuda? ning lõpetuseks äh, küsimus, mis puudutab varase hoiatamise mehhanismi, mille panime Dublini määrusesse Ehm, ja EASO sai mandaadi liikmesriikide käitumist kontrollida, kuidas see töö toimub ning kas te leiate, et teil on vajalikud vahendid selleks, et seda ülesannet täita. ja nüüd tõesti päris viimane küsimus, eh, viimane märkus, aitäh suurepärase töö eest, mida te viis aastat olete teinud, doktor Visse, soovin teile tulevikuks kõike head, ükskõik mida te siis ka tegema ei hakka. aitäh ja aitäh, kolleegid, et te olete nii lühidalt kõnelenud Cecil äh, Genge järgmisena. aitäh. ka mina teen väga lühidalt. Äh, kõigepealt äh, tahaksin tänada härra Visserit selle töö eest, mida ta on teinud, tahaksin teda tänada ka tänase ettekande eest. nagu me juba rõhutasime, nagu me rõhutasime, soovime me, et EASO mängiks olulisemat rolli. me oleme selle välja öelnud ka oma algatusraportis, me soovime EASO tööd tugevdada, suurendada EASO-le eraldatud vahendeid ning EASO rolli laiendada just nimelt nendes tulipunktides. mul oleks järgmine küsimus. Teil ei ole just väga palju personali hetkel. niisiis, äh, mida äh, konkreetselt te saate ette võtta äh, selleks, et omapoolset panust meie töösse suurendada, kuidas te saate meid rohkem toetada? aitäh! Jean Lambert järgmisena. aitäh, esimees, ka mina tahaksin tänada Äh, doktor Visserit selle töö eest, mida ta EASA-s on teinud, arvestades äh, seda, et äh, paljud enne selle ameti loomist suhtusid sellesse väga skeptiliselt, ma arvan aga, et EASO on viimase viie aastaga oma väärtust suutnud tõestada. mul on küsimus samuti, mis on seotud vahenditega teie amet, ähm, seal ei ole mitte ainult teie oma personal ja ressursid, vaid need vahendid, mida te saate ka liikmesriikidest. Äh, näiteks äh, kas äh, andmete töötlemiseks või tõlkeks või mis iganes. ja ma tahaksin küsida, et kas liikmesriigid ikka eraldavad teile piisavalt vahendeid, kas nad käituvad solidaarselt? ja kas äh, need ekspertteadmised, äh, mida konsult-, nõuandvad foorumid äh, pakuvad, kas te seda ka kasutatakse ja siis päritolumaa kohta esitatav info, sellele te viitasite oma sõnavõtus, kuidas liikmesriigid seda infot kasutavad ja kas nad on rohkem nõudnud ametilt ka seljas, sellest tea-, sellist teavet ja kas te saate seda teavet osutada, aitäh! Äh, mul on endal ka küsimus. Äh, äh, jah, millised oleksid teie arvates EASO eelarvelised vajadused tulevikus, see oleks siis minu küsimus lisaks Jean Lamberti küsimusele. järgmisena proua Veržia, palun. aitäh, lugupeetud esimees, mina omakorda tahaksin ka teid tänada, härra Visser, iga-aastane aruanne on väga oluline vahend, mis mm, aitab meil ka teatud pettekujutlusi hajutada. niisiis oluline on ka see, et me pööraksime, saaksime pöörata tähelepanu, millised on need asjad, mis aitaksid meil äh, võib-olla lahendada erinevusi liikmesriikide vahel, näiteks mis puudutab pagulaste vastuvõtmist. Äh, samuti on väga huvitav see seos, mille te tõite välja asüülitaotlejate ja nende taotluste rahuldamise kohta Ähm, ning te rääkisite, et näiteks Lääne-Balkani riigid on väga suured asüülitaotlejad, aga asüüli neile väga sageli ei anta. mulle tundub, et selline fakt on äärmiselt oluline. Ähm, mul on väga hea meel, et te rõhutasite seda, et asjad tõesti arenevad äh, näiteks rääkisite nendest inimestest, kes tulevad ida poolt Äh, samuti rääkisite sellest, et Afganistanist on pagulaste arv suurenenud, see on tingitud sealse olukorraga äh, mulle on jäänud mulje, et teie võimalus igasuguseid võrdlusi teha on paranenud, eriti mis puudutab igasuguseid arveid ja protsente. mind on alati heidutanud need äh, protsendid, mis kuidagi ei ole reaalsete arvudega seotud ja mulle näib, et paljud liikmesriigid on äh, oma statistikat parandatud ähm, ähm, ja ärgem unustagem seda, et olukord suurte ja väikeste riikidega vahel ei ole sama, ma võin siin näitena tuua Prantsusmaa, äh, kes, ähm, kus on väga palju alati asüülitaotlejaid, aga samas Prantsusmaal äh, on langenud pagulase või staatuse andmine, nii et, et tahaksin ka küsida Ehm, milline on eh, teie eh, roi-, mida te teete siis, kui pagulased eh, Euroopa Liidu siseselt liigid liiguvad ja siis turvalised kolmandad riigid, näiteks Lääne-Balkani riigid, siin on meil suuri probleeme, kuidas te sellega tegelete ja mida te arvate nendest kindlatest või turvalistest kolmandatest riikidest ja kaitsetutest elanikkonna gruppidest, kes ka nende riikide puhul väärivad kaitset, mina ei näe siin, et asjad päris selged oleks. aitäh, äh, proua Meier. aitäh. minu arvates äh, on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta arvud üsnagi šokeerivad ning äh, kui te ütlete mulle, et kolmsada viiskümmend tuhat asüülitaotlust on juba sel aastal esitatud, siis see on tõesti tohutu suur arv. Te kõnelesite sellest, et Euroopa Liidu poliitika ei ole mm, äh, olukorra tõsidusega kooskõlas, aga kas teile ei are-, kas teile ei tundu, et peaks ole, olema teatud piir, kui palju taotlusi me siin Euroopa Liidus üleüldse vastu võetakse? ja siis te rääkisite siin nende pagulaste ümberliik-, paigutamisest või nende ümberpaiknemisest. kuidas te saate üle kon-, üldse kontrollida, kuidas inimesed Euroopa Liidus liiguvad, sest probleem on ju, kuna piire pole, siis inimesed saavad vabalt ringi liikuda, kas te kavatsete neid GPS-i vahendusel jälgida või mida te teete? ning äh, kuidas on äh, just selle teise liikumise kohta arvudega, kust me neid arve saame? proua Stevens järgmisena, palun. Äh, aitäh. mul on üks ähm, lühikene märkus, mis on seotud kahe asjaga, kõigepealt see teisene liikumine. jah, oleks tõesti huvitav teada, mm, kuidas Äh, see kõik täpselt toimib. Äh, raportis äh, räägitakse Euroopa naabruspoliitikast, siin konkreetselt viidatakse sellele ning mina tahaksin selle kohta natukene rohkem infot. Te üritate teha koostööd Maroko, Tuneesia ja Jordaaniaga, aga ma siiski ei saa sellest äh, dokumendist täit ettekujutust, siin on küll lühikene kokkuvõte, kus seda mainitakse, aga dokumendis endas ma midagi selle kohta ei leidnud. minu arvates on äärmiselt oluline, et me leiaksime lahenduse äh, pagulaste küsimusele ka selles kontekstis, nii et sooviksin selle kohta rohkem infot, aitäh ja lõpetuseks Roberta Metsola aitäh, liituksin kolleegidega ja tahaksin tänada teid, doktor Visser, töö eest, mida te EASO-s olete teinud, me oleme koostööd teinud algusest peale ja mul on tõesti väga hea meel öelda, et mina olin kohal, kui me rendi- ja asukohalepingule alla kirjutasime ja tahaksin teist tõesti tänada kõige selle eest, mida te olete teinud mina tõesti nägin, kuidas see amet siis muutus selliseks, nagu ta täna on mul on kaks kiiret märkust, kõigepealt ümberpaigutamine, te rääkisite sellest, et eh, on vaja eh, rohkem vahendeid, et tulla selle suure probleemiga lähiaastatel toime. jah, ei ole saladus, et me oleme ammu tahtnud, et EASO mängiks olulisemat rolli pagulaste ümberpaigutamisel liikmesriikide vahel kooskõlas EASO asutava määrusega ja olen teie tähelepanu sellega korduvalt juhtinud ja teen seda ka edaspidi nii et, et võib-olla te annaksite meile lühikese ülevaate sellest, eh, mida EASO on teinud, tagamaks, et ta selle suure ülesandega toime tuleb, iseäranis arvestades seda, et ümberasustamise mehhanism eh, loodetavasti muutub alaliseks ning eh, leheküljel kolmkümmend üks teie aasta aruandes, võib-olla ma sain siin tabelist valesti aru, aga mulle näib, et siin on üks väga suur äh, vahe selle vahel, kuidas liikmesriigid äh, Süüriast pärit inimestele kaitset annavad. võib-olla te võite selgitada, mis juhtub nendes liikmesriikides, kus süürlastele kaitset ei anta? Äh, ma olen täiesti kindel, et neid ei saa tagasi saata. Äh, kas neid paigutatakse ümber siis Dublini määruse kohaselt või kuidas see asi toimib? aitäh. niisiis, doktor Visser, palun. jah, veel <laughs> viima-, viimane etteaste teie karjääris. jah, meil, meil siin parlamendis on äh, praegu viimane töönädal juba. aitäh nende lahkete sõnade eest. me oleme üritanud anda oma parima. ja loodetavasti on meie töö andnud ka mingeid tulemusi. ma üritaksin küsimusi grupeerida, sellepärast et ähm, mõned küsimused esitati mulle korduvalt. võib-olla alutaks, alustaksin sellest teisesest liikumisest, selle kohta oli terve rida küsimusi. me ei tea ausalt öelda eriti palju selle teisese liikumise kohta, vähemalt ei ole meil süstemaatilisi andmeid, me teame individuaalseid juhtumeid, Äh, nendega oleme kokku puutunud uurimiste käigus ja nende kohta on ka nii-öelda narratiive, aga tegemist on nüüd, nagu ma ütlesin, üksikjuhtumitega. üheks põhjuseks on see, et äh, meil ei ole äh, sisepiire, seega me ei ja me muide ei kasuta GPS-süsteemi inimeste jälgimiseks, et teha kindlaks, kuhu nad Euroopa Liidu siseselt lähevad. möödunud aastal Äh, oli meil Itaalia ja Maltaga pilootprojekt, me kasutasime asüüliintervjuude ja asüülimenetluse andmeid, et vaadata äh, ja, ja rohkem teada saada äh, selle kohta üleüldse, miks Euroopasse tullakse, miks Vahemeri ületatakse Ähm, ja see ei ole kuidagi seotud äh, konkreetsete juhtumisega, tegemist on metaandmetega, mis on täiesti anonüümsed, äh, neid ei saa otseselt seostada ühegi konkreetse inimesega, aga tegemist on süstemaatilise infoga, sellepärast et kõik, kes asüüli taotlevad, peavad selle menetluse läbima. Äh, see pilootprojekt andis meile infot Äh, mis on üha, üha usaldusväärsem, usaldusväärsem kui see, mida me niimoodi vabatahtlikult siiani oleme saanud. me üritame teha sama äh, ka Saksamaa ja Rootsiga läbi viia samasuguse pilootprojekti, sest need on teisese liikumise sihtriigid, aga me ei tea täpselt, kuidas see liikumine toimub. kasutame sama süsteemi. inimesed, kes Saksamaal või äh, Rootsis taotluse esitavad, peavad äh, vastama tervele reale küsimustele. küsimustele, mis on siis kvalifikatse-, kvalifitseerumisdirektiivis, nii et, et ei ole tegemist mingite spetsiifiliste küsimustega, vaid küsimused, kust te tulite, kuidas tulite, millist teed kasutasite ja nõnda edasi. Äh, Euroopa Liidu seadustes on kõik need küsimused olemas. ja sellist infot kogudes äh, nii-öelda abstraktsel tasemel infot kogudes ja seda analüüsides, analüüsides siis suurt hulka vastuseid, Äh, õnnestub meil loodetavasti ja seda me muide Malta ja Itaalia projekti puhul tõdesime, on loodetavasti võimalik siis rohkem õppida selle mehhanismi kohta, mis on selle taga, me teame lugusid neid eritrealastest, kes jõuavad Sitsiiliasse ja ööpäeva pärast on juba Milanos ja siis paari päeva pärast juba Põhja-Euroopas. Need on lood tõenäoliselt äh, tõe, tõesed lood, aga täpselt, kuidas nad tulevad, kuidas asi on korraldatud, seda me ei tea. nii et, et äh, rohkema info saamine on selle ettevõtmise eesmärk. niisiis, äh, see on üks küsimus, mille paljud mulle esitasid ja tuleksin nüüd tagasi üksikute küsimuste juurde. härra Hallaho Kreeka, äh, kas nad on muutnud, kas välistegurid on muutunud või on uus lähenemine, ma ütleksin, et mõlemad. jah, äh, Süüria ja Iraagi olukord on muutunud, kui konflikt äh, kestab kaua, siis on ka tagajärjed teistsugused. konflikti algusfaasis inimesed üritavad oma päritolupiirkonnale lähedale jääda, aga kui konflikt kestab juba aastaid, siis mõned neist mõtlevad ümber ja mõtlevad, okei okay,, siin kulub liiga kaua, me läheme mujale. nii et, et osaliselt on siin mängus välised tegurid. osaliselt, tõenäoliselt, ma pean ütlema tõenäoliselt, sellepärast et me ei ole koha peal äh, Äh, Türgis on, äh, me ei tea, mis täpselt Türgis toimub, aga, aga äh, tegelikult on ka Kreeka süsteem parane, paranenud. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal koos Kreeka võimudega me lõime asüülisüsteemi Kreekas pärast Strasbourgi kohtu otsust. tegemist on hästi toimiva süsteemiga Äh, see süsteem on jah, endiselt äh, habras selles mõttes, et ta on uus, aga seal langetatakse tõesti kvaliteetseid otsuseid ja see on äh, rohkem standarditega vastavuses kui pisu-, parem, nii et ma ütleksin, et Kreeka puhul on tegemist erinevate tegurite kombinatsiooniga. proua Guillaume, saatjate alaealised, kuidas see toimib? meil on selle kohta olemas Euroopa Liidus õigusaktid kuidas EASO äh, seda kõike toetab ja stimuleerib, meil on äh, väga äh, konkreetsed mudelid saatjate ala, alaealiste jaoks. Need tõesti ühendavad liikmesriiki, liikmesriike, kuhu läheb palju saatjate alaealisi ja me üritame vahetada paremaid kogemusi. töö alaealistega on väga spetsiifiline Äh, tegemist on äh, jah, äh, sellise probleemiga, mida tavaliste asüülitaotlejate puhul kokku ei puutu. ja meie jaoks on oluline tõesti parandada nende inimeste oskusi, kes töötavad saatjate alaealistega, see on üks konkreetne ülesanne, mis meil on ähm, me oleme koos, koostanud ka näiteks vanuse hindamise käsiraamatu, et äh, tõesti äh, selgitada, millised on äh, võimalused, kuidas üleüldse inimese vanust hinnata. Äh, turvalised päritolumaad, paljud esitasid küsimuse selle kohta. tegemist on teemaga, mida on pikka aega arutatud ja väga paljud ei julge seda teemat käsitleda ma arvan, et ähm, meie äh, ja see on ka vastus Cecilia Wikströmi küsimusele äh, Lääne-Balkani kohta, me oleme viimase nelja aasta jooksul ähm, Lääne-Balkani kohta näidanud, et äh, sealt tulevate taotluse esitajate arv kasvab ja väga vähe taotlusi rahuldatakse, ligemale viiskümmend protsenti kõigist taotlustest, mis Euroopas esitatakse, on pärit Lääne-Balkanilt. ja üsna hiljuti äh, öeldi otse avalikult välja, et Lääne-Balkan ei ole enam asüülipiirkond, nii et, et isegi ÜRO on seda öelnud. niisiis Äh, kindlasti on midagi, mis Lääne-Balkanil inimesed liikuma paneb. ma ei ütle, et olukord seal on täiuslik, aga äh, see ei ole selline olukord, mis annaks inimesele õiguse pagul-, pagulase staatusele, jah, äh, see majandusolukord võiks olla väga halb, näiteks Albaanias, Kosovos see kindlasti seda on, aga ja see on tõenäoliselt põhjus, mis paneb inimesi Euroopasse minema Äh, sellepärast et ükskõik milline töökoht on ikkagi parem kui üldse mitte töökohta omada ja asüüliprotsessi käigus mõnedes riikides on võimalik kas legaalselt või, või mittelegaalselt töötada ja see on ikkagi inimestele sissetulek ja siis inimesed lähevad tagasi. ega nad ei ootagi, et nende asüülitaotlus rahuldatakse, näiteks Saksamaal see taotluste rahuldamise protsent on null. nii et, et see ei ole põhjus, miks nad tulevad mm, selliste näidetega Äh, te esitasite küsimuse, et kuidas me selle protsessiga toime tuleme. Äh, me anname oma panuse sellise turvaliste päritolumaade aruteludesse, esitades just konkreetseid näiteid, tuues välja seda, mida vaadata ja mida vaadata äh, me ei tohi minna vales suunas ja pidada arutelusid, ma ei tea, kui paljude riikide kohta ja siis lõpuks täielikku segadusse sattuda. kümme, viisteist aastat tagasi peeti selliseid arutelusid ja kui ma õigesti mäletan, siis otsustati, et Jaapan ja Uus-Meremaa olid turvalised päritolumaad. Äh, minu arvates ei ole see just väga hea aja kasutamine, see on lausa aja ja energia raiskamine. Äh, antud hetkel ei ole meil võimalust koostada äh, ühtset Euroopa Liidu nimekirja turvalistest päritolumaadest Äh, nii et, et see, selles protsessis me jätkume, äh, lähtume sellistest ühistest tunnetest või äh, ühisest seisukohast Euroopa Liidu tasandil, et seda riiki, seda piirkonda võib pidada turvaliseks päritolumaaks või turvaliseks päritolupiirkonnaks ja siis liikmesriigid ise peavad selle põhjal koostama oma riikliku nimekirja või mis iganes nad teevad, sest liikmesriigid lähenevad asjale eriti, aga Äh, asjaolu, et on selline piirkond, mida ühiselt peetakse turvaliseks, on selle protsessi eesmärk. artikkel kolmkümmend viis, varane hoiatamine. ma arvan, et see analüüsikeskus, mille me oleme loonud, annab tõesti vajalikku infot meie sooviksime minna veel paljugi kaugemale, nagu ma ütlesin, järgmisel kuul eh, esitame arvud ja faktid Dublini määruse kohta ning kindlasti eh, tahaksime laiendada selle ka vastuvõtu teemale, sest see on ka väga eh, suur ala, millest te rääkisite, proua Guillaume, te viitasite sellele, et selles valdkonnas on veel väga palju arutelusid vaja. senikaua, kui liikmesriigid reeglitest kinni peavad ja nad seda tõesti ka teevad väga hästi, peaaegu sajaprotsendiliselt äh, tuleme asjaga toime. aga äh, rohkema palumine on midagi, millele tuleb mõelda. nüüd äh, mõned näited selle kohta, kuidas me suutsime väga kiiresti ja tõhusalt tegutseda, üheks on Ukraina me äh, tõesti nägime, et äh, seda Ukraina rändevoogu ette enne, kui nad äh, kohale jõudsid ja ja Frontex veel ei märganud mingit liikumist, sellega me loomulikult ära ei hoidnud kriisi Ukrainas, aga me suutsime pagulaste tulekuks valmistuda. ning teiseks, me praegu mm, hindame ana-, Ungari olukorda, Ungari pagulaste vastuvõtmise olukorda ja jätkame Ungari toetamist. tulipunktid, mõned küsimused puudutasid siis neid tulipunkte äh, need on siis kohad, mis on tõesti, äh, mitte kohad, mis on tulised, vaid tegemist on siis mõistega, et me tegutseme ühiselt nendes piirkondades, kuhu tuleb väga palju sisserändajaid ja neid võib olla erinevaid, näiteks Sitsiilias, Sitsiilias teeme jah, tõesti väga tihedat koostööd ja Frontex on siis eh, siin selleks sõlmeks. Eh, me, me koordineerime omavahel oma tegevust, me oleme eh, selle protsessi osalised. see on, see on tõesti väga-väga oluline ja minu arvates hea tööformaat personal, mida me saaksime täiendavalt teha, mitmed küsimused puudutasid seda teemat Äh, meie süsteem on sarnane Frontexi omaga, aga praktikas see toimib teistmoodi. meil on äh, miinimumpersonal ning meil on võimalus siis äh, kaasata liikmesriikide eksperte. see süsteem toimib, aga võib-olla peaks ühe lähenemisviisiga arvestama, et kui meil on vaja rohkem, sellepärast et kuskil Euroopas on tekkinud probleeme, siis üldiselt ju te olete neid arve näinud Äh, arvud kasvavad. niisiis äh, surve liikmesriikide poolseks personaliks on praegu suur, sellepärast et ka meile avaldatakse suurt survet äh, tulemusi produtseerida. nii et, et kui me pöördume abipalvega liikmesriikide poole, siis nend-, nemad on juba tööga üle koormatud. niisiis Äh, jah, see, mis praegu meil toimub, äh, see, see vajaks veel arutelusid, otse, otsest lahendust mul praegu välja pakkuda ei ole, aga jah, äh, liikmesriigid annavad oma panuse, aga mõnikord ja ma mõistan, et mõnikord nad ka ei saa meid toetada ja siis on meil probleemid ja võimaluste piires me üritame teha, mis võimalik ja kui ma rääkisin ümberpaigutamisest, eh, siis meie töökoormus on väga suur, kui me see nelikümmend tuhat pagulast tõesti peame ümber jagama, aga me seda teeme. ja loodetavasti te abistate meid seejuures. Eh, jah, kas eh, Äh, liikmesriike kasutatakse üha rohkem, rohkem jah, kasutame küll, me äh, üritame seda teha, aga see ei ole väga, väga, väga raske on hinnata kogu Euroopa Liidus kehtivaid seadusi, me ei tea, kuidas see asi lõpuks toimima hakkab, mõningate äh, liikmesriigide ülemkohtustes juba see kõik on osaks, regulaarseks osaks kohtulahenditest nii et, et asjad äh, tõepoolest toimivad ning äh, ja, ja vajadus elama, elama järele on olemas ja meie eesmärk on, äh, et me siis kümne peamise päritoluriigiga tegutseme niisiis, meie jaoks on oluline ka info kaasajastamine, me tahame olla kindlad algusest peale, et kui me millegagi algust teeme, siis me seda infot ka ajakohastamine, et see ei ole selline ühekordne ettevõtmine, eelarvel ja vajadused. Yeah see äh, aasta oli erakorraline, sellepärast et meil oli siin need rändeküsimused, Itaalia tulipunkt, ümberpaigutamine, Itaalias Kreeka tulipunktid, Kreekas ümberpaigutamine, ümberpaigutamiskava. Need on tõesti äh, asjad, mis äh, on veel täiendavaks koormuseks meile nii et, et mis tahes abi, mida saate meile osutada eelarve vallas, on teretulnud samas arvestades minu tausta ja päritolu, siis ma tean, et meil on siin säästumeetmed ja ma tõesti ei tahaks liiga palju küsida ja rahast liiga palju rääkida, nii et ega ma rohkem sellest ei ütle ah,. mis, millised rahvused on siis kokkuhoidlikumad, küsib esimees. mina kasvasin Šotimaal üles muideks jah, siin on ka midagi, mida võrrelda, ütleb härra Vitser. jah, võrreldavus on just nimelt äh, see teema, mille juurde me nüüd oleme küsimustega jõudnud, erinevad olukorrad, erinev reaalsus ja kuidas neid omavahel võrrelda ja isegi võrre-, võrrelda tuleb seda, mida saab võrrelda ja ei tohi võrrelda seda, mida ei saa võrrelda. mõnikord äh, langetatakse otsused võib-olla liiga kiiresti selles osas ja mina kutsuksin üles võrdlusi tehes olema ettevaatlikud. Äh, nii, teisene liikumine, turvalised päritolumaad, neid teemasid ma juba käsitlesin. Äh, kas see äh, asüülitaotluste kasvav arv on tulema Euroopa Liidu poliitika tulemus, ei, ma ei usu, et see nii on Äh, ma lihtsalt ütlesin, et maailmas on praegu väga palju konflikte rohkem kui varem ning see iseenesest äh, on äh, üheks põhjuseks. poliitika, kuidas sellega toime tulla, poliitikaks on välise olukorra haldamine ja seda peavad tege-, tegutsema teie, mina rakendan ellu seda poliitikat, mille osas teie olete otsuse langetanud. naabruspoliitika ja välismõõde Äh, proua Stevenson juba lahkunud, aga ma ikkagi vastan sellele küsimusele. kui ma küsimusest õigesti aru sain, siis ma olen täiesti nõus sellega, et me peaksime pöörama äh, rohkem tähelepanu oma naabruses asuvatele riikidele, me peame aitama neile samuti rändeküsimustega toime tulla. mitte sellepärast, et äh, meie neid sisserändajaid ei sooviks, vaid äh, Äh, probleem on psühholoogiline, kui on selline valdko-, piirkond nagu Euroopa Liit ja äh, naabrusriigis ei ole olukord äh, väga, naabruses ei ole olukord väga hea, siis tuleks alustada just nimelt sellega, et parandada olukorda naabruses ja seetõttu teemegi koostööd Maroko, Tuneesia, Türgi, Jordaaniaga. Need on peamised riigid, millega koostööd Serbiaga teeme ka hetkel koostööd Äh, ümberpaigutamine. Roberta ei, ei ole enam siin. jah, härra Moraes ütleb, et üheks probleemiks on ka see, et täna on juba neljapäev. ja kuna parlamendi töö hakkab lõhk, lõppema, siis võib-olla inimestel on veel ühte-teist vaja enne teha. igatahes aitäh, doktor Visser, et te täna siia tulite Äh, võib-olla muide seda, äh, seda kohtumist kantakse ka internetis üle, nii et, et teid jälgib palju suurem publik, ütleb äh, esimees. <laughs> ja, ja härra Vitsel küsib, et oot, kui palju mul seda eetriaega siis on? <laughs> jah, te võite jätkata. palun. ümberasustamine Äh, tegemist on tõesti väga olulise teemaga ning arvestades äh, seda, mis loodetavasti järgmistel nädalatel aset leiab, äh, mida me saame teha, mida me oleme teinud. me oleme väga hoolikalt hinnanud Malta projekti ja oleme sellest projektist üsna palju õppinud näiteks kui tegutsetakse liiga kiiresti või lähenetakse asjale liiga tehniliselt, siis on suur oht, et inimesed, kes lõppkokkuvõttes ütlevad ei ja ütlevad jah, aga kolivad kohe ka teise riiki. see, selle üle arutati pikalt ka eelmine kord ülemkogul, liikmesriikide mure on põhjendatud kui me tahame kvoote kehtestada, kui me võtame vastu teatud hulga inimesi oma riiki, siis äh, äh, peame me need inimesed suutma ka integreerida. ei saa lubada niimoodi olukorda, kus lihtsalt inimene tuleb ühel päeval ja järgmine päev läheb edasi kuhugi mujale. meie EASO-na äh, üritame siis ümberasustamise vallas jah, süsteem tõenäoliselt saab olema kohustuslik, aga me üritame siis inimese, selle ümberasustatava inimese profiili viia vastamuse liikmesriigi profiiliga, kuhu ta ümber asustatakse. see tähendab siis seda, et kõigepealt vaatame, kas inimesel on perekondlikke sidemeid selle riikidega, jah, see on osaks ka Dublini määrusest ja ma, te arutasite seda teemat, kui ma siin saalis enne istusin ja lihtsalt kuulasin niisiis, kõigepealt äh, vaatame, kas inimesel on sugulasi, pereliikmeid. kui neid on võimalik leida, äh, ja viime inimese siis äh, sellesse riiki, siis on tõenäo-, see tõenäosus, et nad kolivad kuhugi mujale riiki, väheneb. samuti tööturu olukord on teatud inimesed iseäranis Lähis-Idast ja Süüriast just konkreetselt, eh, kes on väga kõrgelt kvalifitseeritud ning kes tuleksid suurepäraselt toime ka meie tööturul ja kui me leiame neile sobiva paiga tööturul, siis on jällegi viis, eh, kuidas tagada, et eh, selle inimese ümberasustamine on jätkusuutlik see ei ole kerge ülesanne, aga see on põnev ülesanne, sellepärast et kui see asi toimib, siis meil tõesti õnnestub midagi parandada, me tõesti suudame tõestada, et solidaarsus toimib. ning äh, lõpetuseks küsimus, äh, erinevused süürlaste, asüülitaotluste rahustamises. põhjusi on mitmeid, miks see nii on. osalt Äh, statistilistel põhjustel äh, liikmesriigid äh, arvestavad ainult siis inimese väidetava kodakondsusega, kui inimene esitab oma asüülitaotluse. me teame, et süürlaste hulgas on tegelikult ka teiste riikide kodanikke, liibanonlasi ja teisi. jah, enamasti nende taotlused lükatakse tagasi aga kuna nad statistika jaoks on siiski süürlasteks äh, klassifitseeritud, äh, siis äh, see on ka põhjus, miks nende taotlused tagasi lükatakse, põhjus on see, et nad tegelikult ei ole süürlased. siis mõnedes liikmesriikides on poliitika, et süürlasi võetakse küll vastu, aga neile ei anta ametlikku staatust. siit tulenevad jällegi erinevused ja ja veel üks asi, eh, millega me peame süvitsi tegelema, on selliseid liikmesriike, mis annavad pagulase staatuse, see on kõige kõrgem staatus, nagu te teate, ja siis on liikmesriike, eh, kes eh, tagavad täiendava kaitse ja siis neid, kes annavad humanitaarkaitse, see on ainult riik, riiklikul tasandil ja mitte Euroopa tasandil. ametlikult on siin teatud hierarhia, kõigepealt pagulase staatus, siis täiendav kaitse ja siis eh, liikmesriiki täiendav kaitse teha midagi riiklikul tasandil. kuidas liikmesriigid seda praktikas tegelikult rakendavad, see on midagi, mida me hetkel uurime ja ma loodan, et järgmiseks aastaaruandeks, võib-olla isegi varem, oleme olukorda paremini analüüsinud, faktid on olemas ja nüüd on vaja välja selgitada, miks need faktid sellised on. tänan tähelepanu eest. Thank you very much and uh, suur aitäh. Äh, üle korrata ka kolleegide öeldu, suur aitäh Aasule. Äh, aitäh kolmepoolsete kohtumiste eest. Ähm, äh, meil on hea meel, et EASA on lõpuks loodud, see oli ju osa strateegilisest paketist ja äh, Äh, aastaaruanne räägib ka sellest strateegiast. kes oleks mõelnud, et ükskord saame siin kokku ja räägime kõikidest nendest äh, arengutest, mis toimuvad ja ümberasustamisest ja nii edasi. suur aitäh teile ja loodame, et kohtume ka tulevikus. aitäh, kolleegid, kes osalesid debatis. Äh, ma täiesti ootamatult sain aru, et täna on neljapäev ja äh, ja viimane tööpäev enne suvepuhkust. suur aitäh, kes äh, tõesti veel jäid ja osalesid debatis. We, we move now to Läheme nüüd edasi. ma arvan, et meie seadmed on nüüd valmis. As the colleagues come to um, the front is the palun kolleegidel nüüd siia ette tulla. päevakorras on uurimuste tutvustamine saatjata alaealisi puudutava poliitika kohta. meil on siis eh, ettekanne Euroopa rändevõrgustikult ja ka meie eelarvepoliitika osakonnalt. palun tutvustage oma teemasid, kolleegid. Nende aruannete tutvustamine on osa äh, meie tööst strateegiliste omaalgatuslike raportitega. kõigepealt Bernd Pärusel, ähm, Rootsi kodanik, kes äh, töötab Euroopa rändevõrgustikus äh, ja võrgustik on siis läbi viinud uurimuse selleks, et välja selgitada, milline on praktika seoses saatjata alaealistega Euroopa Liidus ja Norras. ja meil on siin äh, ka äh, kolleeg Itaaliast, kes räägib siis nendest kontaktametnikest, kes liikmesriikides tööd teevad, kõik saavad kümme minutit, palun. siis saab natukene rohkem arutada neid küsimusi omavahel, et kui viisteist minutit on liiga palju Teie ettekanded kantakse veebis üle ja palun piirduge oma ettekannete esitamisega kümne minutiga. millest me alustame? jah, see Bernd, see Bernd. anname sõna Berndile kõigepealt, palun. suur aitäh. aitäh, härra Moraes aitäh libekomisjonile, et te kutsusite meid siia, et me saaksime tutvustada Euroopa rändevõrgustiku uurimust seoses saatjata alaealistega Euroopa Liidu territooriumil. tead, ma äh, kasutan slaide täienduseks oma ettekandele. Euroopa rändevõrgustik ähm, kokkuvõtlikult öeldes on võrgustikku kuulub kakskümmend seitse liikmesriiki, see tähendab kõik liikmesriigid välja arvatud Taani ja selles osaleb ka Norra. UM-i e või EMN-i eesmärk on mm, koguda võrreldavat informatsiooni asüülipoliitika eh, tegijatele, avalikkuse jaoks samuti ja me töötame just eh, Euroopa Komisjonile väga palju, aga me tahame tutvustada oma, oma leide, oma tööd ka teistele institutsioonidele. seega meie töö puudutab erinevaid teemasid, püüame vastata ka liikmesriikide taotlustele selleks, et aidata paremini äh, asüülipoliitikat korraldada liikmesriikides, koostame ka infolehti järgmine slaid puudutab meie põhiuurimust saatjata alaealisi, kes otsivad äh, asüüli, nende arv on kasvanud viimastel aastatel Euroopa Liidus. me oleme jõudnud kahekümne nelja tuhande seitsmekümne viie saatjata alaealiseni kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja eh, eh, siin on ka andmed, kuidas nad on jaotunud eh, liikmesriikide vahel. Rootsi on võtnud nendest vastu kakskümmend üheksa protsenti, Saksamaa kaheksateist protsenti, Itaalia kümme protsenti, Austria kaheksa protsenti, Ühendkuningriik kaheksa protsenti. mõnedes riikides ei olegi saatjate alaealised taotlenud pagulase staatust näiteks Itaalias, Hispaanias, Saksamaal ka on, äh, on äh, alaealisi, kes äh, asüülimenetlusse ei satu. kaheksakümmend kuus protsenti nendest on poisid, enamus nendest on kuusteist, seitseteist aastat vanad ja põhipäritoluriigid on Afganistan, Eritrea, Süüria, Somaalia, Kambja. ja olen ka siin teile ühe kaardi ette valmistanud, siin on näha, kuidas need saatud alaealised on Euroopa Liidu territooriumil jaotunud, et kes siis otsivad pagulasstaatust või soovivad pagulasstaatust, kui nagu näete, mõnede riikide territooriumile on eriline koormus langenud, mõned riigid ei ole üldse tuttavad sellise nähtusega. milline on nende, nende inimeste, nende noorte äh, motivatsioon, miks nad on äh, Euroopasse tulnud, paljud otsivadki kaitset, otsivad äh, samasugusel põhjusel kaitset kui täiskasvanud, aga mõnikord on lastele omased põhjused, miks otsitakse kaitset. mõned soovivad perekonnaliikmetega ühineda, kes juba Euroopa Liidus elavad. Äh, üldine soov on saada Euroopa Liidus kas hea haridus või, või töö, aga mõned on ka langenud inimkaubitsejate ohvriks. ja me oleme uurinud, millised on kõige probleemsemad valdkonnad, mis on seotud äh, nende alaealiste, alaealistega. vaatan nüüd need kiirelt läbi siin slaidil. enamus juhtudel ei ole need noored tulnud seaduslikult Euroopa Liitu, seega nad on illegaalid. nüüd Paulas menetlus, äh, vastuvõtt, äh, noorukite äh, hoolekanne on väga keerukad, sest neil on erivajadused, paljudel ei ole ka mingeid dokumente, väga raske on hinnata, kui vanad need lapsed või noored on liikmesriikide ametivõimud peavad ka ametliku esindaja või hooldaja määrama nendele noortele ja kui me vaatame, milline on siis asüülimenetluse tulem, siis üldiselt on tagatud noortel, noortele kõrgem kaitsetase kui täiskasvanutele, et aga ikkagi paljud on väga ebakindlas olukorras, näiteks Saksamaal saatjata alaealised äh, ka lahkuvad sageli, põgenevad nendest vastuvõturajatistest. miks? sellepärast, et nad ei taha, et Dublini määruse järgi nad kuhugile edasi viiakse mõnda teise liikmesriiki. Nad tahavad vabatahtlikult kuhugile edasi minna või siis on nad saanud kaheksateist aastaseks äh, ja, ja nad lihtsalt Äh, eemaldatakse äh, pagulasrajatistest. samuti on ähm, väga keeruliseks ülesandeks leida, kas nendel isikutel on mingeid pereliikmeid Euroopa Liidus, mõned kasutavad ka äh, või, või mõned noored on vaja ka, ka vahi alla võtta mõnedes liikmesriikides nüüd äh, nagu ma ütlesin, ähm, saatjate alaealiste arv on kiirelt kasvanud, nagu te näete siin graafikul. andmed ähm, puudutavad Rootsit see aasta ja eelmine aasta äh, on, on tõus olnud eriti äh, järsk ja eelmisel nädalal võeti vastu äh, Rootsis otsus, et, et isegi kui äh, vabatahtlikku äh, otsust ei ole tehtud, jagatakse need alaealised kõikide, kõikide munitsipaliteetide, omavalitsuste vahel ära. see on niisugune uus trend ja üldise asüülitaotlejate arvu, arvuga võrreldes on ka alaealiste arv kasvanud, suhtarv on kasvanud, see on peaaegu üks neljandik ja siis kokkuvõtteks. Ähm, alaealiste äh, asüülitaotlejate arv kasvab jätkuvalt ilmselt, seetõttu on vaja äh, kogemusi jagada Euroopa üleselt, on vaja poliitilisi meetmeid. uus meede, mis võiks kõne alla tulla, on äh, suurendada ümberasustamist kogu Euroopa Liidu territooriumil seda on ka uue rändestrateegia raames pakutud välja. ja samuti tuleks mõelda lastele, kes on vanemad kaotanud. lähenemine peaks olema äh, strateegiline ja tuleks mõelda ümberasustamisele ja lõpuks tahaksin öelda, et Rootsis eriti, aga üldiselt ka peetakse saatjate alaealisi äh, sotsiaalsüsteemi koormaks aga mõelge, noored siiski saabuvad ja, ja nad on ette võtnud väga ohtliku teekonna selleks, et pääseda Euroopa Liitu. ja neid tuleb vaadelda kui potentsiaali, potentsiaali kui investeeringut tulevikku, sest neil on võimalus ühiskonnale oma panus või ühiskonna arengusse oma panus anda. tänan. suur aitäh. nüüd äh, Marko, palun suur aitäh. tere hommikust kõigile ja suur aitäh, et te kutsusite mind siia, ma tahaksin täna kõnelda itaalia keelt, äh, selle kiiremini. ma vabandan nüüd, kui ma liiga kiirelt räägin, ma olen Margo Grüüti, ma olen äh, teadlane, töötan Itaalia Riiklikus Uurimisinstituudis ja olen õppinud ähm, või, või olen just äh, uurinud Itaalia olukorda Äh, ja lähtusin ka Euroopa ülesest uuringust hoolduse kohta. kõigepealt ma soovisin vaadata, kas on mingeid sarnaseid jooni Euroopa Liidu liikmesriikides. Äh, kõigepealt ähm, vastuvõtt, kas on saatjaid, kas või ei ole saatjaid, mis ähm, tehakse nende saatjata äh, alaealistega liikmesriikides, kas määratakse, kuidas määratakse seaduslikku hooldaja ja kuidas mõistetakse seda äh, seadusliku hooldaja staatust. mõnedes liikmesriikides peetakse seaduslikku hooldajat äh, või eestkostjat kui saatjat inimesele, kes vajab äh, kaitset, saadetud välismaalasele. Ähm, äh, enamuses ikkagi vastutavad eestkostjate määramise eest äh, riigiasutused. ma olen toonud veel erinevusi ja, ja sarnaseid jooni välja liikmesriikide vahel. kõigepealt, kuidas töödeldakse et asüülitaotlejate andmeid, kuidas neid koheldakse, et saatjate alaealisi. eestkostja vastutab selle eest, et alaealise eh, huve kaitstakse, eh, aga samas on liikmesriikide tegevuses ka erinevusi, eh, eriti riigiasutuste omavahelises koostöös riigiasutuste ja eestkostja vahel. eestkost, eestkostja peab ka olema inimene, kes sotsiaalteenuseid koordineerib. Euroopa Liit on vastu võtnud direktiive, mida liikmesriigid peavad kohaldama, tagades siis äh, saatjate alaealistele rahvusvahelise kaitse äh, ja Põhiõiguste Amet kahe tuhande neljateistkümnendal aastal viis läbi ka vastusisulise uurimuse. Nad on koostanud väga huvi, huvitavad suunised liikmesriikide jaoks selleks, kuidas neid saatjate alaealisi kohelda, keskendudes eriti just eestkostja vastutusele ja tema pädevusele. nüüd Itaaliast. ma olen siin kasutanud pilte natuke, et illustreerida eh, ka selle probleemi emotsionaalset külge Itaalia on muidugi väga kaunis maa ja Itaalia seaduste järgi on äh, alaealine isik alla kaheksateist aasta vanune noor. kui tal ähm, vanemaid ei ole, siis vastutab tema eest riik ja seda saab teha kohtuotsuse alusel, millega määratakse siis alaealisele eestkostja. üldiselt määratakse välismaalasele eestkostja, kes siis on selle omavalitsuse juht, näiteks linnapea, kes võtab vastu alaealise, selle saatjata alaealise ja siin ma olen illustreerinud oma juttu ühe filmiplakatiga, muide Rooma linnapea on pidanud vastu võtma üle kolme tuhande saatjata alaealise välismaalase ja neid hooldab nüüd kuusteist sotsiaaltöötajat, nagu te näete, Itaalia juhtumi puhul tõesti äh, tuleb otsida, et millised on need, need kogemused, mida teha siis, kui alaealine saab kaheksateist aastaseks. sellist kontrolli linnapea äh, volitusel äh, alaealiste üle viivad läbi äh, tavakodanikud, mitte mingid ametiisikud kontrollivad, kas on alaealisi, kes on juba saavutanud kaheksateist aasta piiri. järgmisel slaidil te näete, kuidas ähm, nende alaealiste arv kasvanud aastate lõikes, saabunud Itaaliasse. ja mina teeksin sellise järelduse et äh, omavalitsuse juhtide sekkumine on paiguti väga erinev selleks, et tagada seaduse järgimine ja alaealiste piisav kaitse. suur aitäh, väga huvitav ettekanne oli. väga huvitav oli muidugi näha seda Itaalia stiilis ettekannet kõikide nende illustratsioonidega. aitäh, see oli väga mõtlemapanev ettekanne, statistika ja nii edasi ma tahaksin nüüd Laurale sõna anda, kes räägiks selle, selle teema eelarve aspektist. ma tahaksin teada, et kui ma tõesti nüüd sulle ka sõna annan, kui palju üldse siis äh, parlamendiliikmed saali jääb, et parlamendiliikmed, kes kohal on, olge head, jääge siiski kuulama Laurat ja ma tahaksin tõesti, et vähemalt minimaalne arv saadikud oleks siin kümme minutit, Laura, soovid? And then we'll take the questions, thank you. aitäh ja seejärel saavad kolleegid sõna küsimusteks. tere hommikust, minu nimi on äh, Laura Toodaru ja äh, ma olen ähm, äh, üks nõunik äh, välispoliitika tegelevas asutuses ja me viisime läbi uuringu. suur tänu, et olete kutsunud siia seda kutsutama. tegemist on siis Euroopa rändevõrgustiku tõhuse hindamisega ja äh, soovitustega tulevikuks. Lähme siis kohe uuringu metodoloogia ja äh, ulatuse juurde rääkisime siis äh, eelkõige ebaselgust rändest ja äh, sellega tegemise tõhususest. eelkõige õppisime sellest uuringust, et või siis kasutasime seda uuringut, et äh, koostada soovitusi Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikidele ning äh, keskendusime eelkõige juhtimise ja kontrollisüsteemidele, sest et äh, püüdsime leida, kas kas äh, fondi äh, vahendite kasutamine, äh, nende vahendite rakendamine toimub tõhusalt, püüdsime leida ka parimaid tavaliselt liikmesriikidest ja tu-, püüan teile tuua ka mõningaid näiteid selle ettekande vältel ning me muidugi püüdsime siis ka koostada soovitused, et saavutada suurem läbipaistvus metoodika põhineb põhimõtteliselt äh, hindamiskriteeriumitel nagu äh, tõhusus, efektiivsus, muidugi uuring äh, viidi läbi ainult kahe kuu jooksul, nii et selle ulatus on piiratud ning see uuring siis on kohe lõpp lõpule jõudmas ning äh, meil ei ole kuigi palju dokumente, mida analüüsida äh, selles vallas. me viisime läbi intervjuusid äh, siseasjade peadirektoraadis ja siis mõned juhtumi uuringupead näited neist. no teie teate paremini kui mina, millist poliitikat praegu läbi viiakse, meie keskendusime eelkõige äh, solidaarsusele rände haldamisel aastate kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, see oli siis üldine programm, mis puudutas äh, seda solidaarsust. ja on ka vastavad rahalised vahe, vahendid, mis on suunatud äh, nelja fondi äh, Äh, välispiiride fond, äh, Euroopa põgenikefond, äh, Euroopa kolmandate riikide kodanike integreerimise fond ja Euroopa tagasisaatmise fond, nende nimed on tegelikult ähm, ähm, juba ütlevad ära, millega on tegemist. samuti varjupaiga rände integratsioonifond, mille vahendeid kasutati kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, seda fondi alles äh, on asutud kasutama ning meie siis uurisime, kuidas tullakse toime nende väljakutsetega, mis selgusid eelmise programmi töö perioodil Eh, ning eh, samuti Frontexi eesot eh, analüüsisime ning saime siis andmeid järgmistes riikides Bulgaaria, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Hispaania, Rumeenia ja Ühendkuningriik. rääkides nüüd varjupaigapoliitikast, mida Euroopa Liit kasutab rände puhul, siis möödunud kümnendi jooksul on siis püütud saavutada üldine lähenemine nendele, et siis varjupaigataotlusi vastuvõtmist, äh, äh, kõike, kõigele sellele leida terviklik lähenemine. instrumendid on ligi Frontex, EASO, Solid, programm AMIF ja ISF. hiljutised arengud on, või siis kõige hiljutisem uus meede on see kümne punkti kava koheste meetmete jaoks vastuseks äh, tekkinud olukorrale ja on ka uus Euroopa Liidu rändekava, mille eesmärgiks on siis ebaseadusliku rände vähendamine, äh, koostöö parandamine Euroopa Liidu agentuuride vahel, Euroopa Liidu ühise varjupaiga taotlust äh, poliitika rakendamine ning võib-olla ka uued poliitikad, et, et tähendada seaduslikku rännet. nüüd, kui rääkida Solid programmi, siis nagu ütlesin, siis seal on neli instrumenti, mida kasutatakse ning äh, neli miljardit äh, eurot äh, siis jaotatud nende raames möödunud aastate jooksul. finantsinstrumendid, mille programmid põhinevad, on väga erinevad kasutatakse väga erinevate programmide rahastamiseks, nad on ka väga väiksemahulised võrreldes seda, võrreldes sellega, mis rahalisi vahendeid on rände- ja varjupaigataotlusteks eraldatud mõnedes riikides, nagu näiteks Madalamad ja Prantsusmaa. et siin on raske võrrelda nende tõhusust või siis soliidi tõhusust aga üldiselt võib öelda, et on saavutatud äh, häid äh, tulemusi, on parandatud riikide võimekust piiri haldamisel, on parandatud vastuvõtutingimusi ning ka varjupaigasüsteemi Kreekas eelkõige on tõesti olukord paranenud, sest et äh, Euroopa Liit on ka sekkunud sellesse, kuidas põgenikke koheldakse, siis keeleõpe kolmandate riikide kodanikele ning Ähm, samuti tagasisaatmise ja ümberasustamise äh, puhul on siis kasutatud uuenduslikke lähenemise. kuid muidugi on ka negatiivseid aspekte. kõigepealt on ehk liiga palju rahalisi vahendeid suunatud piirihaldusesse ja äh, vähem riikide varjupaigataotlust äh, või varjupaigasüsteemi parandamisele see on siis Itaalias ja Kreekas, nii samuti ei põhine meetmed alati riikide tegelikel vajadustel, vaid eelarve või eelarves peaks ehk arvesse võtma rohkem kogemusi projektide läbiviimisel võib-olla ka ei olda alati piisavalt uuenduslikud. lõpuks kokkuvõtteks on tõhusus siiski hea, sest et vastuvõtmisvõimekus on üheksakümmend protsenti. on küll leitud teatud rikkumisi, tuvastatud rikkumisi, näiteks eeskirjade valesti tõlgendamisel näiteks Itaalias ja Bulgaarias on selliseid juhtumeid ette tulnud Äh, kontrollikoda ning mitte ainult kontrollikoda, vaid ka äh, riikide endi aruanded on näidanud, et äh, järelevalves on teatavaid lünki. edasi, Frontex ja varjupaigaküsimuste tugiamet, ka nende puhul võib öelda, et olukord on positiivne, kuigi need kaks ametit on äh, ei suuda veel tegelikult panustada terviklikku lähenemisse rändele, nende vahendid on piiratud ja ASO-l on olnud viimasel ajal probleeme inimressurssidega. üks küsimusi, mida uuris meil ka, mida saavad need ametid teha, et vähendada ebaseaduslikku rännet, nende panus on ka üsna väike selles vallas. nüüd, mida oleme õppinud Äh, poliitikatest, äh, mida on kasutatud. üldiselt äh, on kasutatav süsteem olnud eriti edukas Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis, on loodud uus organ, millel on spetsiifiline mandaat selle, nende rahastavaide kasutamiseks. probleemiks on see, et kui ühelt poolt vabaühendused mängivad olulist rolli, et vahendid nende vahendite kasutamise, siis samas äh, on kaasatud väga palju erinevaid osapooli, tihtipeale on tegemist alltöövõtjatega, eh, nii et äh, siin on probleeme olnud kohati rahastusega. edasi kokkuvõtteks, kuidas äh, siis parandada rahaliste vahendite kasutamise tõhusust, selleks on vaja neid äh, sihipäraselt suunatud projektidele rahastuse jaotamine peaks lähtuma riskianalüüsist ja järelevalvemehhanismidest, sest et sellised äh, kindlad summad või kindlad eraldised igale riigile ei aita kaasa või julgusta koorma jagamist. jah tihtipeale äh, see abi ei vasta ka ähm, erakorraliselt olukorda, millega mõned riigid silmitsi seisavad. kuidas saab parandada ametite rolli? see on arutelu, mis peab minema kaugemale sellest, äh, mis lühemas perspektiivis võiks teha, vaid äh, mõeldud ka selle, kuidas leida rahastust neile ametitele, et äh, nende võimalusi parandada. on kaalutud, kas oleks võimalik äh, ehk need kaks ametit pikemas perspektiivis ühendada. nüüd äh, rakendamist on võimalik parandada, viia see läbi sõltumatuid kontrolle ja kontrollida ka äh, nende inimeste sõltumatust, kes otsustab projekti rahastuse üle. samuti tuleks kontrollida vabaühendusi, mis osalevad neis projektides, näiteks uurida, kes on nende alltöövõtjad. ja võib-olla kasutada ka korruptsioonivastast sertifitseerimissüsteemi samuti või võiks kaaluda seda, et kontrolli viidaks läbi sõltumatute organide poolt, mis ei oleks siis siseministeeriumi äh, äh, haldusalas, et siis võimalikke äh, väärkasutusi ei avasta. suur tänu. aitäh, Laura. ja annan kohe sõna kolleegidele küsimuste esitamiseks nende väga, kolme väga huvitava ettekande kohta. kõigepealt härra Alaho. aitäh, esimees, mul on kaks äh, küsimust äh, härra Barussell. nagu te ütlesite, siis Rootsi, Rootsi võtab vastu peaaegu ühe kolmandiku saatjata alaealistest, kes esitab varjupaiga taotluse Euroopa Liidus, mis on üsna no, pentsik, võttes arvesse, et Rootsi on päris väike riik, mis asub kaugel Vahemerest ja teistest Euroopa Liitu sisenemise põhilistest äh, tulipunktidest. kas äh, põhjuseks on mingid menetluslikud eripärad või, või on mingeid muid põhjuseid, miks on Rootsi eriti eriti atraktiivne saatjata alaealiste jaoks varjupaiga taotluste esitamisel, kuidas te seda selgitate? samuti ütlesite, et saatjata alaealisi ei näe niivõrd ähm, rahalise koormana, vaid pigem tulevikuvõimalusena. kas see tähendab, et Rootsi ei peaks olema mures selle tasakaalutuse pärast, äh, mida te mainisite, kas Rootsi peaks olema rahul selle olukorraga? aitäh! aitäh! Cecil Kienge, palun. aitäh. kõigepealt sooviksin tänada äh, raportööri. kogu info eest, mis äh, saime teie raporti kohta. ma arvan, et me peaksime keskenduma eelkõige kogemustele, äh, headele tavadele, sest just nii on võimalik süsteemi parandada. kuid mul äh, oleks veel mõned märkused. saatjad, äh, alaealised ei saa kõigilt riikidelt alati vastavat Äh, staatus, mõned äh, neist jõuavad vastutukeskustesse, kuid neid koheldakse samamoodi nagu teisi alaealisi riigis, see on, on ju suur probleem ja mind huvitaksid teie kogemused. Itaalias praegu reformitakse seadust, mis käsitleb ähm, alaealiste vastuvõtupoliitikat ja mind huvitaks, milliste probleemidega te olete kokku puutunud selles vallas? edasi, kui need noored saavad kaheksateist-aastaseks, siis mis nendega edasi saab, kas, kas ähm, neile kohaldub edasi kaitse? mul on hea meel, et te tegelete selle teemaga, et kaasate ka äh, Euroopa agentuur, aga kas teie projekti kaudu on võimalik leida alaealisi? et neist ei saaks nii-öelda tänapäeva orjad, neid ekspluateeritakse, et nad on äh, sunnitud tegelema äh, prostitutsiooniga või neid sunnitakse sunnitööle kas te olete ka selles suunas äh, tegutsenud, et seda vältida? ja nüüd rääkides vastuvõtukeskustest. kuulsime, et vahendeid ei kasutata alati hästi, et on probleem, probleeme korruptsiooniga, eelkõige suuremates keskustes. võib-olla oleks siis vaja luua väiksemad vastuvõtukeskused mida on võimalik ka palju paremini kontrollida. ja kus on võimalik täpselt jälgida, millele rahalisi vahendeid kulutatakse. ja veel eestkoste kohta, see, see mõiste ei tohiks olla nii, nii üldine nagu praegu. aitäh, Cecil, palun, Barbara. aitäh suur tänu esinejatele. kes väljendasid ennast väga selgelt. kohati oli see, mida nad ütlesid, ka rahuldust tekitav, eriti tekitab minus muret üks küsimus ja pöörduksin siinkohal härra Barusselli poole, nimelt saatjata alaealiste kadumine üks kolleeg ka juba mainis seda. kas te olete uurinud neid kadumisi, millest need tulenevad, kas äh, alalisi kasutatakse ära, kas äh, neist saavad äh, elunditega kaubitsemise ohvrid. see on see, mis mind kõige rohkem hirmutab selle olukorra juures. Äh, mind huvitaks ka see, et äh, Dublini süsteemis on ette nähtud väga keerukad ja pikad menetlused. kas te ei arva, et oleks vaja, seda me juba ka täna hommikul puudutasime seda seoses ümberasustamisega, kas ei peaks püüdma ka taas ühendada noori mitte ainult äh, perekondadega, vaid ka teiste tuttavatega, tihtipeale ju neil alaealistel ei ole saatjaid, sest nad on oma pere kaotanud. sellepärast on väga raske neile kohaldada Dublini süsteemi. me peame mõtlema ju ka paljudele Vahemeres hukkunutele probleem on ka selles, et väga paljud püüavad ületada vahemärd. ja küsimus ei ole mitte niivõrd inimkaubitsetus, vaid selles, et kuidagi tuleb majutada kõik need inimesed. ja suur tänu proua Kengele äh,. Äh, tõite välja selle probleemi, et nii paljud inimesed lihtsalt kaovad. ja itaallased äh, räägivad alati sellest, kui ilus nende riik, aga tegelikult äh, äh, ei ole see alati nii ja ka eurooplased peaksid seda teadma. aitäh, nüüd Cecilia Wikström, palun aitäh, esimees. suur tänu kella kolmele külalisele nende ettekannete eest. mul on väga kahju, et äh, minu Rootsi kolleeg härra Baruselli kõne ajal ma ei saanud siin olla, aga assistent andis mulle ülevaate. Äh, nüüd, kui ma olen Dublini kolmanda määruse kohta käiva raporti raportöör, mis äh, puudutab saatjate alaealiste kohta käivaid muudatust, me ehm, teame, et ehm, selle muudatuse põhjuseks on siis Euroopa Kohtu otsus ning kolm institutsiooni, parlament, komisjon ja nõukogu on üheskoos ühisresolutsiooniga kohustanud Dublini määrust ehm, muutma nii, et see oleks kooskõlas kohtuotsusega. oluline on see, et alaealisi ei viidaks põhjuseta ühest liikmes, ühest liikmesriigist teise. praegune olukord annab tulemuseks selle, et mõned alalised ei julge esitada varjupaiga taotlust mõnes liikmesriigis, nad kardavad, neid võidakse sinna tagasi saata. ja selle asemel äh, niisiis nad, nad ei, nad ei esita tihtipeale varjupaiga taotlust, nagu ka raportis on välja toodud, siis ei ole ka piisavalt andmeid nende alaealiste kohta Nad loodavad, et nende varjupaigataotlust äh, äh, siis käsitletakse riigis, kus nad on ennast turvalisemalt, kus neil võib äh, olla ka rahvuskaaslasi tuttavaid. ja kui ne, neile antakse võimalus, siis muudaks ka olukorra paremaks ja turvalisemaks Euroopa Liidus. kas te võiksite ka veidi täpsustada EA tuvastamise meetodi, kui palju neid liikmesriike, kes üldse ei eh, püüagi alaealist iga tuvastada, vaid lihtsalt usuvad seda, mida nad väidavad. kas eh, need, eh, kuidas on lood statistikaga nende liikmesriikide kohta, kui palju nad alaealisi vastu võtavad, millised on parimad tavad ja lõpetuseks kolleeg Alaho, ma olen väga uhke doktor Baruseli üle, kes julgeb öelda tõtt me, meie riigis on, ma olen väga uhke selle üle, mul on väga hea meel selle üle, et me, et minu riigis on, on võimalik pakkuda lisavõimusi alaealistele. Rootsi demograafiline olukord on murettekitav ja kui ma ei eksi, siis Soome demograafiline olukord on veelgi hullem nii et need äh, lapsed võivad tulevikus äh, tuua majanduskasvu ja, ja heaolu minu riiki ja võib-olla ka, ka teie riiki. aitäh, proua Vinter, palun. aitäh, esimees, suur tänu nende väga huvitavate ettekande eest. mina olen pärit Rootsist ja ma tutvustaksin teile seda, milline on olukord seal praegu. meil on seitse 7 tuhat äh, äh, nelikümmend üheksa saatjate alaealist, sel aastal on neid ilmselt juba kaheksa tuhat. Äh, ja ma ei tea, kuhu see lõpuks välja jõuab see on siseriiklik küsimus, Euroopa Liit ei peaks sellesse sekkuma, iga liikmesriik peaks ise otsustama, kui palju nad on valmis vastu võtma. see ei puuduta Euroopa Liitu ja Rootsi on vastu võtnud väga palju inimesi ja just vanematel ähm, varjupaiga taotlejatel on palju raskem äh, olukord, neid tahetakse palju vähem vastu võtta kui nooremaid alaealisi. sellepärast on Rootsi nii palju neid vastu võtnud. nüüd, äh, mis puudutab ea tuvastamist, siis peaaegu kaheksakümmend viis protsenti neist, kelle puhul viiakse läbi see kontroll, tuleb välja, et Äh, et äh, nad on vanemad, kui nad väidavad ja selle, sellepärast nad esitavad oma taotlusi just Rootsist ja teistes riikides viiakse läbi neid kontrolle. nüüd ma olen ka käinud Sitsiilias. ja tean, kui palju seal on sahtlit ja alaealisi ja see tõmbabki nad Rootsisse, sest et äh, seal on palju paremad võimalused nüüd aga tulen oma küsimuse juurde. rääkisite soovitustest, äh, mis puudutab äh, ea tuvastamist või suunistest. millised ideed teil täpsemalt on, kas teete lihtsalt soovitusi või te tõesti ka jälgite, et neid läbi viidaks? ja veel üks küsimus, kaheksakümmend kuus protsenti neist, kes meile äh, tulevad, on meessoost, aga kus on kõik tüdrukud, kus on kõik naised, kas te olete ka seda uurinud, kuhu nad kaovad? aitäh, kolleegid ja nüüd äh, annan sõna kõigepealt Berndile, tõlgid peavad lahkuma kell kaksteist kolmkümmend, ütleb esimees, et paraku ei ole teil vastamiseks väga palju aega, võib-olla saate äh, kolme-nelja minutiga hakkama. hästi, aitäh. Äh, need küsimused olid kõik väga asjakohased. ma loodan, et suudan ka kõigile neile vastata. luua nüüd täielikum pilt siis tahan öelda, et ma ei mõelnud, ma ei pidanud silmas ainult Rootsit, kui ütlesin et me peaksime nägema sätet alaealisi kui tuleviku võimalust, mitte kui äh, koormat. ma ütlesin seda sellepärast, et me oleme rändevõrgustikus näinud, et on selliseid liikmesriike, kuhu peaaegu ei jõuagi saat-, saatjate alaealisi ja nad ütlevad, et jah, me oleme avatud äh, kõrge kvalifikatsiooniga sisserändajatele et ähm, midagi ette võtta vananeva elanikkonnaga seoses ja, ja sellega seoses, et äh, inimesed lahkuvad riigist. ja mõned riigid näevad siis saatjate alaealisega ja noori varjupaiga taotlejad sellise võimalusena. mõned aga näevad neid koormana ja minu jaoks on, äh, minu kui teadlase jaoks on väga frustreeriv seda näha nüüd kui rääkida Rootsist, siis me ei ole alati väga rõõmsad selle üle, et meile tuleb nii palju alalisi, eh, kellel ei ole saatjaid, see võib olla suur probleem kohalike omavalitsuste jaoks, on suur töö pakkuda neile nõuetekohast ma-, majutust, eh, aga paljud eh, kohalikud omavalitsused ka lihtsalt ei soovi vastu võtta neid saatjate alaealisi ning ähm, nende alaealiste jaotus Rootsi sees on väga ebaühtlane, nii et see ei ole ainult Euroopa probleem, see on ka Rootsi sees probleem. me püüame seda probleemi lahendada, aga ma ei saa öelda, et ähm, see oleks alati lihtne. ja küsimus, äh, mida siin esitati, on ka see, et miks äh, inimesed valivad välja just Rootsi ja mitte niivõrd teisi riike. paljud äh, smugeldajad, äh, inimesed, kes viivad ebaseaduslikult üle piiri, äh, põgenikud soovitavad Rootsit äh, peredele ja ka alaealistele. Rootsil ei ole mitte ainult soodne ähm, varjupaigapoliitika enda jaoks, me oleme ka väga lapsesõbralik ühiskond ma arvan, et see on see maine, mis Rootsil on ja sellepärast paljud suunduvad just sinna Nad ei, ja mitte, nii et nad ei ole isegi alati teadlikud võimalikest probleemidest meie varjupaiga menetluses. see, see ei ole ka põhjus, miks nad valivad just Rootsi, et meil oleks mingisugused äh, lüngad või mingisugused probleemid meie menetlustes, mis võimaldavad rohkematel inimestel sinna jääda. Lähtudes rohkem Euroopa perspektiivist, siis ma arvan, et see ei ole vältimatu, et kõik just Rootsisse peavad tulema. mitmetes teistes riikides võib tööturu olukord olla palju parem, Rootsis on meil suhteliselt kõrge tööpuudus, meil on ka suhteliselt kõrge noorte tööpuudus ja ma tean, et Saksamaal näiteks toimub arutelu selle üle, et saatjate alaealised võiksid olla abiks tööjõupuuduse probleemi lahendamisel. pakuvad äh, siis äh, kutsealast haridust ettevõtetes ja lähenevad sellele nii, et ehk saavad siis saatmata, saatjata alaealised aidata Saksa tööturgu nii et minu meelest ei ole see sugugi nii enesestmõistetav, et kõik peaksid just püüdlema Rootsi poole. kui saatjata alaealisel on rahvusvaheline kaitse, põgeniku staatus ja kui nad siis saavad täisealiseks, siis ei tähenda automaatselt, neil võetakse see kaitse ära, see kõik oleneb humanitaarolukorrast, tõepoolest, kui inimene saab täisealiseks, siis võib ähm, see teatud mõõtsi kaasa tuua ja nad, neid võidakse staatus ära võtta. täisealiseks saamine on probleem ka nende alaliste jaoks, kes ei ole esitanud varjupaigataotlust. Nad, neil võib olla tolereeritud ähm, ebaseadusliku sisserände staatus, nad võivad äh, kaotada, kui nad saavad täisealiseks. nüüd äh, proua Spinelli äh, rääkis ka sellest, et saatjata alaealised siis põgenevad või lahkuvad, meil ei ole väga täpseid andmeid selle kohta, aga me teame, et Rootsis paljud neist teevad seda, nad loodavad mõnda teise liikmesriiki jõuda ja me teame, et paljud alaealised, ähm, kes on Rootsis, on ka mujalt tulnud Rootsis, võivad nad äh, vastuvõtukeskusest äh, põgeneda, sest nad ei taha, et äh, neid viidakse üle mõnda teise liikmesriiki. muidugi võivad siin olla ka ka kuritegelikud põhjused, inimkaubandus, kõige hullematel juhtudel siis ka äh, elunditega kaabitsemine, kuid meil ei ole konkreetseid äh, arve selle kohta, meil on mõned äh, näited, mõned juhtumid välja toodud aruandes, aga meil ei ole konkreetseid äh, numbreid. nüüd ea hindamine, ka seda mainiti, ma ei ole selles olles ekspert, kuid ei vasta tõele, et me Rootsis seda üldse ei teeks, me teeme seda kui me ei usu, et noor inimene, kes esitab varjupaigataotluse, räägib tõtt ja kui me arvame, kui siis ametiasutused arvavad, et tegemist on tegelikult täiskasvanuga, siis me kohtleme teda täiskasvanuna ja see isik võib ise taotleda ea hindamist ja tõendada, et tegemist on saatjate alaealisega teised liikmesriigid kasutava või erinevad liikmesriigid kasutavad erinevaid tehnikaid selleks, näiteks ähm, ähm, röntgenid hamm äh,, hammastest või ka rangluudest. üks äh, näide heast tavast on Belgia äh, Belgias läbiviidav hea hindamine, kuid äh, see meditsiiniline hindamine on tegelikult väga põhjalik ja ka äh, üpris koormav, minu meelest äh, või mina ei ole sugugi kindel, et selline kõige tehnoloogilisem ähm, hea hindamine on kõige parem, võib ju piisada ka sellest, et vesteldad, vesteldakse isikuga ja siis ekspert teeb kindlaks vestluse peal, kas tegemist on alaealisega aitäh, ma ei tea, kas need tõlgid on valmis veel mõni minut kauem meie käsutuses olema, ütleb esimees. palun kõnelejatel teha võimalikult lühid. jah, püüan tõesti väga lühidalt rääkida, viitan kohe selle, sellele, et te, see, seda uuringut on teil võimalik ka ise lugeda ma mõistan ka Rootsi kolleegi äh, frustratsiooni, et vahel ei anna uuringud käegakatsutavaid äh, tulemusi, kuid äh, ränne on väga keerukas teema ja kõigile küsimustele ei ole lihtne vastust leida. meie organisatsioon hiljuti lasi läbi viia uuringu, mis puudutab inimeste ebaseaduslikku üle piiri viimist ning eriti uuritakse sellega seoses siis just saatjate alaealisi ühe näitena laiemast nähtusest, mis meile muret valmistab, inimeste smugeldamine. Itaalia puhul on tõesti see mure, mida on ka teised äh, väljendanud, et sajast alaealisest, kes Marokost tulevad, on siis äh, viiskümmend, viiskümmend poisse tüdrukuid ja me ei tea, mis nende tüdrukutega juhtub tee peal. nii et äh, väga olulised on siin jälgitavuse skeemid ähm, alaealiste jaoks ja selleks on oluline ta tuvastamine. nüüd tuleksin selle juurde, mida ütles proua Kienge. arvud teevad olukorra väga keerukaks, mitte ainult Itaalias, seal on hädaolukord kui ei, ei valitse hädaolukord, siis on võimalik kasutada väikseid struktuure, individuaalsete toetust, sotsiaaltöötajad saavad tegeleda üksikjuhtumitega ja see annab kindlasti häid tulemusi. tulemusi, mis mõjuvad kaugemale kui ainult vastuvõtmise hetk. kui ähm, ja ähm, tuleb muidugi alati püüelda selle poole, et laste parimad huvid oleks kaitstud. aitäh, Laura, palun. jah, vastaksin lühidalt äh, teie märkusele, mis puudutab vastuvõtukeskusi Euroopa rahastust on näiteks Itaalias ka kasutatud selleks, et parandada vastuvõtukeskuste olusid. Neid on kontrollitud koha peal. alguses, kui neid rahalisi vahendeid hakati kasutama, siis järelevalvet väga hoolikalt ei teostatud, aga nüüd viimasel ajal siis on ka eriti pööratud tähelepanu haavatavatele ähm, gruppidele nagu saatjad alaealised. nüüd äh, see on suuresti liikmesriikide pädevuses, kas tegemist on suurte või väikeste vastuvõtukeskustega, kuid komisjon on siiski ka püüdnud omalt poolt olukorda jälgida. suur tänu! kuna vastused olid nii konkreetsed ja lühikesed, äh, siis Ähm, saan anda ühe minutiga komisjoni esindajale, ma arvasin, et ei saagi teile sõna anda, aga kuna tõlgid on vastutulelikud, ütleb esimees, siis üheks minutiks saate sõna. jah, väga lühidalt, äh, me juba ka omalt poolt kommenteerisime seda uuringut, seda juba tutvustati meile, uuring ei ole veel päris lõpule viidud ja me oleme ka juba öelnud, et seal on mõningaid ebatäpsusi, mis ei üllata, sest et ähm, see uuring tuli väga kiirelt läbi viia, samas see käsitles väga laia äh, teem-, temaatikat. nii et natukene on seda vaja veel kohandada. Ähm, Laura vist kohtub ka äh, mu kolleegiga pärastlõunal, näiteks on siin selline ebatäpsus äh, soovitustes, et ametid võiksid taotleda rahastust, kuid see on vastavalt finantsmäärusele lubamatu. nii et sellised väikesed eh, ebatäpsused, väikesed probleemid eh, uuringus, eh, need parandame ära ja siis peegeldab see aruanne või see uuring ka tegelikku olukorda. aitäh, jah, väga hea, et selle lisasite suur tänu, et siia tulite, äh, kolleegid äh, ja teie ettekanded tõesti äh, andsid väga olulise panuse meie arutelusse. tegemist on tõesti väga olulise aruteluga, nii et meil on hea meel, et saime rohkem konteksti selle kohta. suur tänu kõigile kolleegidele, et veel neljapäeval ja otse enne suvepausi algust olite siin aruteluks, kõike seda kanti üles ka veebis Eh, nii et suur tänu kõigile ja head suve, ma aga neile, kes lahkuvad, aga loodan, et paljud kolleegid tulevad ka pärastlõunal veel tagasi. Very much, very interesting. Thank you too.